kallid kolleegid, palun alustame istungiga, sellepärast et meil on täna väga tihe päevakord. esimene päevakorrapunkt Äh, on äh, päevakord ja ma tahaksin teile teatada, et äh, paluti muuta päevakorda, meie tänase ja homse istungi päevakorda. kõigepealt härra Postinaaru kes teiste oluliste kohustuste tõttu ei saa täna äh, kella äh, kolme ajal siin olla ja seetõttu ta palus, et me tema raporti hääletamise aega muudame ja ma arvan, et meil ei ole põhjust äh, sellest keelduda, meil on väga palju asju, mida peab hääleta, peab hääletama, nii et, et me saame olla paindlikud. nii et, et teen ettepaneku, et me äh, härra Postinaarule tuleme vastu. teine punkt on ka ametlik muutus Te näete, et minister Mavrojannis on siin, nii et, et eh, tema esinemise tõstame siis neljapäeva hommikult täna hommikule. Eh, meil toimub siis eh, mõttevahetus eesistujamaa Küprose esindajaga ning Euroopa asjade ministri Andreas Mavrojannisega nii et, et see punkt tuleb päevakorda kohe pärast seda, kui istung on ametlikult alanud ja see loomulikult tähendab seda, et punktid neli, viis ja kuus meie päevakorras äh, liiguvad neljapäeva peale kella üheksast kümme kolmekümneni niisiis, äh, see on minu ettepanek päevakorra osas äh, ja härra Piiper soovib ka sõna. aitäh küsimus on hääletamisest. see, mis nendes hääletuses, mis toimuvad täna. meil on kavas hääletada viie raporti osas, mis seonduvad eeskätt kahe tuhande neljateistkümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta struktuurireformiga. kas ingliskeelse tõlkega on probleeme? niisiis, kanalil kaks kaks on mingi vale keel, mis on küll väga kaunis, aga ei ole inglise keel. Kann ich jetzt reden? Ist jetzt die Übersetzung da oder oh.? tõlge on olemas. Yes, it's okay. kas ma võin nüüd rääkida? asi on nimelt selles kuidas tulevikus kujundada struktuurireforme tulevikus ma tahan tänada kõiki neid, kes viimastel päevadel ja öödel on tõepoolest ka tööd teinud, selleks, et hääletusnimekirjad kokku saada. ma tean, kuidas see menetlus toimib, kuid sellel komisjoni lihtliikmena tahaksin öelda, et eile kell kolm avanes mul esimest korda võimalus tutvuda kompromissettepanekutega ja arutada neid oma parteikaaslastega. eile kell kolm siis ütlesid mulle raporteerid, et kompromissid on sellised, nagu nad on ja neid ei saa enam muuta ja ma pean neid aktsepteerima. tegelikult nüüd ma küsin endalt, millised võimalused on minul kui selle regionaalarengu komisjoni lihtliikmel? kui me räägime hääletusnimekirjast, mida veel polnud, neid toodi meile, meile järk-järgult ja täna öösel kell kolm saabus see viimane nimekirja versioon, täna öösel kell kolm ja säärane menetlus mida mõned meile siin peale suruvad on ebademokraatlik ei ole läbipaistev ja see eksib kõikide parlamendi reeglite vastu. seetõttu tahaksin ma täna lülitada päevakorda ainult need raportid, mis on arutatud läbi põhjalikult paljude raportitega pole ma sisuliselt nõus, kuid siis on mul vähemalt võimalus oma arvamust välja öelda, seetõttu esitan konkreetse ettepaneku et hääletaksime täna ainult äh, ühtekuuluvusfondi piirialade kohta, ma ei tea, mis täpselt selle raporti nimi oli, äh, kus kolleeg Schmidt on variraportöör ja Joachim Zelleri raporti kohta, kuid ma soovin, et me lükkaksime üle Jan Olbrichti raporti hääletuse ja Lambert von Nistelrooy äh, raporti. mu daamid ja härrad, suvepuhkuse ajal ei juhtu niikuinii midagi eriti ja ammugi ei ole Küprose eesistumise ajal võimalik siis veel midagi lahendada. seetõttu ma leian, et me peaksime siiski endale võtma vabaduse ja võimaluse vahetult pärast suvevaheaega neid seda raportit põhjalikult arutada. ma tahan teid tõepoolest paluda, et te aktsepteeriksite selle hääletuse edasilükkamist. aitäh, Markus, äh, proua Kreel äh,. äh aitäh ma olen tegelikult Markus Viiperi ettepaneku vastu me oleme oktoobri keskpaigast alates 2011 aasta oktoobrist ma rõhutan arutanud neid dokumente ja oleme äh, raportööridena esitanud mitmeid töödokumente mida oleme ka intensiivselt arutanud ja me oleme arutanud neid ka fraktsioonide töörühmades seetõttu oleme me ka selles komisjonis korduvalt arutanud võimalikke kompromisse ja ka kompromissettepanekuid, mida raportöörid on esitanud. Need on äh, kompromissid on see läbipaistva arutelu tulemus nii komisjonis kui töörühmades. seetõttu me teeksime väga ränga vea, kui me seda tööd ei, täna lõpule ei viiks, kui tänane hääletus ei oleks tehtud töökrooniks. me oleksime sel juhul esimene eh, komisjon, kes erinevate programmide, projektide paketi üle hääletaks ja me saaksime läbirääkimismandaadi, tegemist oleks äh, poliitiliselt olulise signaaliga, mille parlament saadaks Euroopa avalikkusele. sest ma leian, et kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast, siis saavad meie eh, piirkonnad ja liikmesriigid võimaluse asuda väl-, teed, teele et ületada see keeruline majanduskriis, need on teemad, ja see on teema, mis on erakordselt oluline Euroopa Liidu liikmesriikidele ja nende elanikkondadele, seetõttu oleks tänane hääletus praeguses päevakorrapunktis ähm, äh, number üheksa erakordselt oluline. ma leian, et me ka tulevikus toimime sama läbipaistvalt kui seni ja seetõttu ma palun, et te kõik oleksite Markus Piiperi ettepaneku vastu. aitäh. jah, Francois Alfonsi, palun. jah, me jagame proua Kreeli seisukohta, me leiame, et töö on olnud väga pingeline, aga sellele vaatamata demokraatlik ning ma arvan, et me võiksime tänada oma raportööri kes on äh, olnud alati valmis äh, meie käsutuses, on teinud väga palju tööd. ma arvan, et meie komisjon on igati huvitatud sellest, et me hääletame kiiresti ja oleme esimesed, kes oma ettepanekud esitavad, sellepärast et see on esiteks meie roll ja meie missioon ja äh, siis me saaksime ka triloogile endale läbirääkimisruumi uus Lissaboni leping on parlamendile andnud uued volitused, nii et, et ma arvan, et meil on vaja seda mandaati uh,. aitäh, kas keegi soovib veel sellel teemal sõna võtta? ma ei tea, kas me peame hääletama, sest et ma saan aru, et toetatakse seda, et see punkt jääb tänasesse päevakorda, enamus neil olevat seda meelt. aga me oleme valmis hääletama, kui soovite. vabandust yes,? jah, on tehtud ettepanek, et me hääletame. kes on selle poolt, et me hääletame täna, et me jätame hääle, selle päevakorrapunkti alles ja hääletame neid muudatusettepanekuid täna. mulle tundub, et suurem enamus on selle poolt, aga küsin ka, kes on vastu? neli inimest on vastu, nii et, et on selge, et äh, asi on selge niisiis me võime nüüd lugeda päevakorra äh, eelnõu kinnitatuks. tahaksin teile meelde tuletada, et nagu ikka, kantakse ka seda äh, istungit internetis üle ja nüüd läheksime siis järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kahekümne üheksanda ja kolmekümnenda mai istungi protokolli kinnitamine. protokoll on teile välja jagatud ja neid loetakse, need loetakse kinnitatuks, kui istungi lõpuks ei ole keegi esitanud vastuväiteid Eh, juhataja teadaannete all mul midagi öelda ei ole, nii et, et saame kohe minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on siis seitseteist, seitsmeteistkümnes päevakorrapunkt, kohtumine eesistujamaa esindajaga eh, ja mitmed kolleeg-, kolleegid ka teistest komisjonidest on just eh, kohale jõudnud, meil on täna külas Andreas Mavrojannis, härra minister, tere tulemast. Teie eesistumine on väga oluline mitte üksnes meie regikomisjoni jaoks, vaid ka äh, väga paljude teiste jaoks. Äh, väga paljud inimesed äh, ootavad läbirääkimiste lõpuleviimist eelarve ja reguleeriva raamistiku osas nii et, et ärge palun unustage seda, kuivõrd oluline äh, on Küprose eesistumine meie jaoks ja kui palju teil tuleb teha eelseisvatel kuudel ja nüüd on teil sõna, palun. Äh, lugupeetud äh, juhataja proua Hüübner, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad lubage mul kõigepealt avaldada tänu selle küllakutse eest siia istungile mul on äh, tõesti väga hea meel ja mul on väga suur au olla siin täna ja tutvustada Küprose eesistumise peamisi prioriteete, eriti neid, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat. samuti tahaksin avaldada tunnustust Euroopa Parlamendile ja Euroopa Parlamendi kõikidele komisjonidele selle väga olulise rolli eest, mida te äh, mängite, kaitstes ja edendades äh, Euroopa demokraatiat. Te osalete aktiivselt äh, Euroopa otsuse langetamise protsessis ning institutsionaalne struktuur on tänu Lissaboni lepingule muutunud oluliselt paremaks. tahaksin öelda, et meie jaoks on Euroopa Parlament olulise tähtsusega partner Äh, ning meie eesistumise ajal tugevneme te, tugineme teile. Teie äh, toetate meie lähenemist, aitate meil oma eesmärke saavutada. me usume, et konstruktiivne ja hea koostöö Euroopa Parlamendiga on väga oluline selleks, et Euroopa Liit saaks edasi liikuda äh, on toimunud juba mitmeid kohtumisi parlamendikomisjonide ja eesistujamaa pädevate ministrite vahel Äh, samuti esimeeste konverents, äh, komisjoni esimeeste konverents äh, pani alused meie tihedaks koostööks ähm, ning esimeste konverents külastas ka Küprost. meie oma poole pealt ähm, oleme igati valmis tegema tööd selle nimel, et see koostöö muutuks veelgi tugevamaks, me tahame koordineerida oma tööd parlamendiga ning arendada pidevat mõttevahetust käsilolevate teemade osas Te teate, et me, meie riigi ajaloos on praegu väga oluline hetk. nädal aega tagasi võtsime me enda õlule Euroopa Liidu eesistumise ja see on meie jaoks väga-väga oluline see on esimene kord pärast ühinemist, mil me seda teeme ja seetõttu on see tõesti väga erakordne ja unikaalne võimalus meie riigi ja kodanike jaoks. loomulikult me teame, et me võtsime eesistumise üle väga olulisel ajahetkel ja seetõttu on meie ees seisvad väljakutsed veelgi suuremad. Te teate, et meie, meil tuleb äh, jätkata läbirääkimisi finantsraamistiku üle Äh, meil tuleb äh, ellu rakendada Euroopa Liidu arengupoliitikaid ja muid programme järgmiseks programmeerimisperioodiks. ja seda kõike keset väga suurt kriisi, mis on oluliselt mõjutanud majandust ja ühiskonda kõikjal Euroopas samuti mõistame me, et ülemaailmne finants- ja majanduskriis on väga tõsiselt mõjutanud meie Euroopa kodanikke euroala riigid on võib-olla eriti kannatanud ning seetõttu me peame tegema koostööd selleks, et Euroopa tuleks sellest kriisist välja tugevamana ning taastaks oma positsiooni rahvusvahelisel areenil. me tahame olla liikumapanevaks jõuks reformidele Äh, majanduskasv ning sotsiaalne ühtekuuluvus on need põhimõtted ja väärtused, mida toetame me ja need väärtused on kirjas ka Lissaboni lepingus. tuginedes nendele väärtustele tahab Küpros äh, teha kõik selleks, et saavutada parem Euroopa. me tahame edendada äh, Euroopa Liitu, mis oleks kodanike jaoks olulisem, maailma jaoks olulisem. tõhusam, meil on vaja tõhusamat liitu, mis äh, annab oma panuse jätkusuutlikkuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse. samuti tahame rohkem edendada solidaarsust ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning erilist tähelepanu pöörame üha kasvavale noorte tööpuudusele meie peamiseks eesmärgiks on siis, et meil oleks parem Euroopa järgmiste põlvkondade jaoks. üldine strateegiline raamistik ja see, mida me teeme, et seda paremat Euroopat saavutada, äh, selleks on meil välja töötatud neli eesistumise peamist prioriteeti. me tahame, et Euroopa oleks tõhusam ja jätkusuutlikum, teiseks Euroopa mis, ähm, äh, millel on parem, suurem majanduskasv ja parem kolmas Euroopa, mis on olulisem kodanike jaoks, kus on solidaarsus ja sotsiaalne ühtekuuluvus ning neljandaks ähm, Euroopa, mis on oluline maailmas ja oma naabritele lähedal. tahaksin äh, oma sõnavõtus äh, keskenduda rohkem esimesele prioriteedile, milleks on siis tõhusama ja jätkusuutlikuma Euroopa edendamine meie peatähelepanu eesistumise ajal on läbirääkimiste lõpetamisel, mis puudutavad järgmist mitmeaastast finantsraamistikku aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. selle teema edukas lõpetamine on meie jaoks kõige olulisem ülesanne ning see on ka kõige, kõige olulisem ülesanne, kus me tõesti peame olema eesistujamaana aus, ausaks vahendajaks. mitmeaastane finantsraamistik on väga oluline Euroopa Liidu tuleviku struktureerimiseks. tuginedes äh, viimasel ülemkogul saadud mandaadile, jätkame seda tööd, mida Taani eesistumise ajal tehti äh, teeme koostööd nõukogu ja komisjoni presidendiga ning loomulikult teeme väga tihedat koostööd ka Euroopa Parlamendiga austades siis ähm, Euroopa Parlamendi rolli, mis on talle, äh, talletatud aluslepingutesse. me soovime sellist äh, eelarvet, mis mõjuks Euroopa Liidus katalüsaatorina, selleks, et äh, Euroopa Liit suudaks oma enda ees seisvate väljakutsetega edus, edukalt toime tulla ning me suudaksime ühiselt luua parema Euroopa. komisjoni ettepanek on väga heaks lähtepunktiks läbirääkimistele, need läbirääkimised loomulikult äh, Äh, toimuvad väga raskes majanduslikus äh, olukorras. järgmine finantsraamistik äh, peaks sisaldama vahendeid selleks, et me saaksime majanduskriisist välja tulla, selleks, et meil oleks kindel alus Euroopa majanduse stabiliseerimiseks Äh, kulutuste kvaliteedi mõiste peaks olema äärmiselt olulisel kohal uues mitmeaastases finantsraamistikus, selleks et tõesti äh, ellu viiakse need pro- ja rahastatakse neid programme, mis annavad tõelist Euroopa lisandväärtust ja et raha kasutamine oleks tõesti väga tõhusalt planeeritud äh, kõikidel Äh, toet-, oluline on toetada just neid programme, mis edendavad majanduskasvu ja tööhõivet, me pöörame väga palju tähelepanu haridusele ja innovatsioonile ning äh, me loodame, et, äh, et kõik see aitab majanduskasvu stimuleerida. nüüd, mis puudutab tipptaset ja selle saavutamist, siis selles, see põhimõte on samuti väga oluline. kõik liikmesriigid peaksid saama osaleda programmides niimoodi suudame ellu viia Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. teine oluline eesmärk on äh, aus ja tõhus Euroopa, äh, mis annaks tugevama hoo majanduskasvule, konkurentsivõimele ja tööhõivele ja just eriti noortele. Euroopa Liidu eelarve peaks omama vajalikke vahendeid selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid saaks ellu viia, tuleks austada solidaarsuspõhimõtet ning äh, edendada niimoodi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. rakendusmehhanismid samas vajavad lihtsustamist, nad vaja, peaksid olema tõhusamad ning äh, arvestama alati proportsionaalsuspõhimõttega. selles kontekstis on ühtekuuluvuspoliitika Äh, äh, midagi, mis ei ole ainult Euroopa solidaarsuse märgiks, vaid on ka tõeliseks investeerimispoliitikaks, millel on väga oluline roll edendamaks majanduskasvu ja tööhõivet. Äh, tegemist on Euroopa Liidu jaoks väga olulise poliitika valdkonnaga, mis loob avalikke hüvesid ning arvestab ka keskkonnakaalutlus, kaalutlustega me keskendume nendes poliitikavaldkondades tulemustele ja kvaliteetsetele investeeringutele. niimoodi saavad need poliitikavaldkonnad mängida olulist rolli majanduskasvu edendamisel ja töökohtvade loomisel kogu Euroopas. meil on oluline leida tasakaal kulude ja tulude poole vahel. ning kulude poole pealt äh, tuleb meil tõesti leida õige tasakaal erinevate kuluartiklite erinevate poliitikate vahel. samuti on äärmiselt olulised sellised põhimõtted nagu ausus ja õiglus liikmesriikide vahel me ei tohi seda unustada, kui me äh, räägime liikmesriikide maksetest eelarvesse. Äh, selles protsessis tuleb alati nendest põhimõtetest lähtuda. Äh, nüüd kõneleksin meie töökavast mitmeaastane finantsraamistik on kõigi üldasjade nõukogude päevakordades kuni selle ajani, kuni läbirääkimised lõpule viiakse. lisaks ametlikele üldasjade nõukogudele korraldame me ka mitteametlikke kohtumisi, kus tulevad kokku siis Euroopa asjade ministrid, selline kohtumine toimub näiteks augusti lõpus Küprosel ja seal arutatakse ainult mitmeaastast finantsraamistikku eile alustasime väga intensiivseid kahepoolseid kohtumisi kõigi liikmesriikidega, arvestasime seejuures ähm, äh, nende kohtumist ja arvestame nende kohtumiste tulemustega siis äh, edasiste läbirääkimiste käigus ning äh, Äh, loomulikult ähm, arvestame ka nende arengutega, mis toimuvad nõukogus toimuvate kõneluste käigus ning loomulikult selle protsessi käigus ähm, on meil tihedad kontaktid ka Euroopa Parlamendi läbirääkijate meeskonnaga ning enne iga üldasjade nõukogu me kohtume teiega ja anname infot ka pärast neid kohtumisi meie eesmärk on enne oktoobri lõppu saada siis äh, paika ka äh, summad või arvud, mille üle läbirääkimisi peetakse ja arvestades meie eesistumise esialgset ajakava, siis see äh, septembris peaks neid arve siis arutatama Coreperi tasandil ning üldasjade nõukogus kahekümne neljandal septembril. meie eesmärk loomulikult on Äh, jõuda äh, selle äh, teemaga nii kaugele, et me saaksime poliitilise kokkuleppe saavutada juba oktoobris toimuval ülemkogul. kui see aga võimalik ei ole, siis arutelud jätkuvad nii Koreperis kui ka mujal, selleks et siis valmistada ette kokkuleppe saavutamist detsembris. loomulikult toimuvad need läbirääkimised paralleelselt Äh, kõnelustega mitmete sektoripõhiste poliitikate üle, me üritame saavutada äh, äärmiselt fokusseeritud lähenemist äh, ja me ei, loomulikult ei saa ette ennustada juba, kuidas need kõnelused mitmeaastase finantsraamistiku osas lõppevad. ja väga oluline meie jaoks on see, et me kaasame Euroopa Parlamendi ning ähm, Äh, seetõttu me kaasame siis pidevalt Euroopa Parlamendi läbirääkimise protsessi, nagu ma juba ütlesin. Äh, see oli ka Taani eesistumise ajal niimoodi. eesistujamaa äh, teavitab üldasjade nõukogu regulaarselt ka nende kõneluste tulemustest, mis siis toimuvad parlamendiga. meie eesmärk on tõhustada meie koostööd Euroopa Parlamendiga läbirääkimiste käigus selleks, et äh, hõlbustada äh, üksmeele saavutamist siis äh, kogu selle paketi osas. selleks, et meil õnnestuks siis õigeaegselt vastu võtta kõik olulised otsused me tahame teha väga palju tööd ning ähm, saavutada need ambitsioonikad eesmärgid, mis me oleme seadnud. Ähm, me väga palju äh, tegureid on nende läbirääkimiste juures olulised, kõige üle meil ei ole kontrolli, aga me peame hoolitsema selle eest, et me teeme oma tööd korralikult äh, liikmesriikide ja Euroopa Liidu kui terviku parimates huvides. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud saadikud, nüüd tahaksin peatuda mõne sõnaga ka nendel prioriteetidel, mis meil on uue ühtekuuluvuspoliitika vallas. me tahaksime säilitada Äh, sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi aga ühtekuuluvuspoliitika, nagu ma juba enne ütlesin, on ol oluline ka investeerimisest, investeeringute stimuleerimise, majanduskasvu ja töökohtade loomise vahel. ja väga oluline on viia läbi strukturaalseid reforme kogu Euroopa Liidus. Äh, ühtekuuluvuspoliitika on üks kõige olulisemaid vahendeid äh, nende eesmärkide saavutamiseks, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ja see aitab süvendada ka si siseturgu me tahame, et äh, ühte, uus äh, ühtekuuluvuspoliitika oleks äh, tõhusam ja äh, Äh, kui me peame läbirääkimisi äh, mitmeaastase finantsraamistikule, siis me arvestame ka sellega. üks peamisi prioriteete Küprose jaoks on äh, hõlbustada kokkuleppe saavutamist ühtekuuluvuspoliitikat puudutavate õigusaktide osas. liikmesriigid ja regioonid peavad valmistuma juba enne uut programmeerimisperioodi selleks, et uusi programme saaks hakata ladusalt ellu rakendama ning meie eesistujamaana teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et saavutada eh, edusamme nendel läbirääkimistel nõukogus on äh, Taani eesistumise ajal tehtud väga suuri edusamme. Äh, oluline osa äh, õigusaktidest on jõudnud esialgse kokkuleppeni, näiteks oleme saavutanud oma esialgse eesmärgi poliitikat lihtsustada, aga siiski üht-teist on veel vaja ära teha ning Küpros on alustanud juba nõukogus intensiivset tööd, mille eesmärk on kõik lahendamata küsimused lahendada kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks Äh, ühtekuuluvuspoliitika on oktoobri üldasjade äh, nõukogu päevakorras, samuti detsembri nõukogu päevakorras. meil on vaja saavutada äh, kokkulepe nõndanimetatud osalise üldise lähenemise alusel, meil on vaja pöörata tähelepanu finantsjuhtimisele, ühisele strateegilisele raami, raamistikule, territoriaalsele arengule ja mitmetele teistele tehnilistele küsimustele. erilist rõhku paneme äh, tihedale koostööle Euroopa Parlamendiga, me tervitame neid jõupingutusi, mida teie komisjonis on tehtud äh, Äh, ja nagu ma aru saan, toimuvad teil täna ja homme hääletused ähm, oluliste ühtekuuluvuspoliitika raportite vallas. Äh, tuginedes sellele, mis me nõukogus juba oleme saavutanud, oleme valmis arutelusid pidama ka teiega ning äh, selles valdkonnas tegema võimalikult suuri edusamme ja loomulikult nendes küsimustes, kus kokkulepe pole veel saavutatud Äh, nõukogus, siis oleme valmis siin teid ka väga tähelepanelikult ära äh, kuulama ja arvestama teie tehtud kommentaaridega. Äh, kõneleksin veel ühest olulisest prioriteedist ühtekuuluvuspoliitika vallas nimelt selle poliitika territoriaalse lähenemise tugevdamine. ühtekuuluvuspoliitika mängib väga olulist rolli Äh, territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel ning äh, meil on plaanis korraldada terve rida kohtumisi Küproses, kuhu on kaasatud kõik pädevad asutused ja niimoodi valmistame ette siis peadirektorite kohtumist, kes vastutavad äh, ühtekuuluvuspoliitika ja territoriaalse ühtekuuluvuse eest. me tahame jätkata seda tööd, mida varasemad eesistujamaad on teinud ning tahame siis territoriaalset tegevuskava kaks tuhat kakskümmend ellu rakendada. Äh, äh, saarte ja ääripoolsete piirkondade, merepiirkondade konverents toimub samuti Küprosel ja seal keskendume just sellistele küsimustele, mis saare piirkondade ja liikmesriikide ees seisavad seoses ühtekuuluvuspoliitikaga. ning lõpetuseks Küpros oma eesistumise ajal korraldab ühtekuuluvuspoliitikaga tegelevate ministrite mitteametliku kohtumise. E, eesmärgiks on siis mõttevahendus selles osas, e, kuidas koordineerida oma e, vahendeid, arvestades läbi viidud reforme ja arvestades ühtekuuluvuspoliitika rolli majanduskasvu saavutamisel. loomulikult proua juhatajale ka teie olete kutsutud seal osalema. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, tahaksin veel kord avaldada äh, tänu selle eest, et ma saan täna siin olla. ma olen tutvustanud teile väga ambitsioonikat programmi, mis, mida üritame ellu viia äh, eelseisva poole aasta jooksul. kutsuksin teid üles meid toetama ja olema meie partneriteks Äh, meie tegevuskava on väga tihe ja ma tõesti ootan konstruktiivset koostööd teiega eelseisvatel kuudel, eriti sellistel olulistel teemadel nagu ühtekuuluvuspoliitika reform, äh, mis loodetavasti aitab meie regioonidel kriisist välja tulla ja enne kui lõpetaksin, tahaksin rõhutada, et Küpros eesistujamaana teeb tööd selle nimel, et ühtekuuluvuspoliitika alane õigusloomepakett võetakse Äh, vastu vastavalt menetlustele, mis on kirjas aluslepingutes ning äh, niimoodi me austame Euroopa Parlamendi rolli, niisiis lühidalt nõukogul on selline, sellised kaks sellist osalist üldist lähenemist ning me oleme valmis tegema koostööd Euroopa Parlamendiga me tahame nii kiiresti kui nii või ja nii palju kui võimalik siis äh, saavutada kokkulepped, nii et, et me saaksime siis hakata Euroopa Liidu vahendeid kasutama juba järgmisel aastal ja nagu ma ütlesin, me tahame siis mitmeaastase finantsraamistiku osas läbirääkimised lõpetada nii kiiresti kui võimalik äh, proua juhataja ning äh, komisjoni delegatsioon, te olete kutsutud siis ka ühtekuuluvusalasele koosolekule, mis toimub Küprosel kuuendal novembril ja detsembris peaks teie komisjon Küprost külastama ja äh, meil on ka terve rida küsimusi, mille osas veel nõukogus kokkulepet ei ole saavutatud ning meie teeme kõik, mis meie võimuses, et äh, nõukogu nendes küsimustes edasi liiguks ning lõpetuseks äh, tahaksin tõesti avaldada tänu selle eest, kui, kuidas te olete kiiresti ja pragmaatiliselt sellistes olulistes küsimustes siin komisjonis käitunud. suur aitäh tähelepanu eest! Thank you, minister uh,, very much! suur tänu, härra minister. You, you, you were trying to be realistic, but I think the... Te jah äh, äh, jäite realistiks, aga samas ka mõned optimistlikud noodid olid teie jutus sees, nii et suur tänu selle eest, aga kõigepealt saab sõna aseesimees Georgios Stavrakakis. suur tänu, proua esimees, austatud härra minister, tere tulemast ja äh, tere tulemast ka Küprosele kui uuele eesistujariigile. ma olen veendunud, et meie koostöö kujuneb konstruktiivseks äh, regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika osas. Küpros võtab nõukogu eesistumise üle väga raskel ajahetkel, me peame rääkima teie eesistumise ajal äh, uuest eelarvepaketist ja uuest ühtekuuluvuspoliitikast ning ma arvan, et Küprosel on väga oluline roll mängida nende läbirääkimiste lõpetamiseks äh, selle aasta lõpuks. me oleme täiesti veendunud, et Küpros on ülesande kõrgusel ja et ühtekuuluvuspoliitika leiab äh, uues eelar-, uuel eelarveperioodil õige koha meie mitmeaastases finantsraamistikus selleks, et need vahendid, mis Euroopa Liidu käsutuses on, võiksid vähendada erisusi regioonide vahel, taaskäivitada meie konkurentsivõime ja aitab kaasa luua uute töökohtade loomisele Euroopa Liidus. soovin teile selles väga olulises ülesandes palju edu. ilma mikrofonita räägib proua esimees suur tänu, proua esimees. austatud härra minister, tere tulemast meie sekka. Te olete asunud väga olulise ülesande kallale selleks, et viia lõpuni läbirääkimised Euroopa Liidu väga oluliste meetmete osas ja seega on väga tähtis meie jaoks see, et saavutataks kooskõla erinevate poliitikate ja määruste vahel selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid saavutada. meie jaoks siin Regionaalarengu Komisjonis on äh, väga oluline, et te äh, rõhuksite sellele, et saavutataks kokkulepe regioonide ja omavalitsuste äh, kaasamisel regioon, regionaalpoliitikasse ehk teisisõnu, me loodame, et teie eesistumise lõpuks oleme me jõudnud äh, kokkuleppele partnerlussuhete osas ja et äh, võetakse ka siduvaid kohustusi, ehk teisisõnu, tekiks äh, tõeline koostöö komisjoni liikmesriikide ja regioonide vahel regionaalpoliitikas regionaalne areng on väga oluline ja selleks, et see tõuseks veelgi prioriteetsemaks, on väga oluline, et regionaalpoliitika oleks integreeritud kõikidesse teistesse poliitikatesse ja et arvestataks regionaalse ja territoriaalse mõõtmega samuti. seda sellepärast, et liikmesriigid ei suuda kõike ära teha üksi. saavutused on võimalikud ainult siis, kui kogukonnad on omavahel ühenduses ja teevad koostööd meie jaoks on oluline, et teie rõhuksite ka rohelise majanduse arendamisele, sellest te rääkisite töökohtade loomise kontekstis. see on väga oluline. et me saavutaksime ka siin edusamme. kui me jõuame selleni, et äh, Euroopa kodanikud mõistaksid, kui oluline see poliitika on, siis äh, me saaksime Euroopale anda ka uue hoo sisse ja loodaks ka uusi töökohti, eriti meie noorsoo jaoks. ärgem unustagem seda, et praegu me ei ole mitte majanduskriisi küüsis ainult, vaid ka kliima- ja keskkonnakriis on meid tabanud. Äh, teie saate väga hästi aru, äh, mida tähendab kliimamuutused, olles pärit Euroopa lõunapoolselt saarelt ja ma olen veendunud, et te panete sellele suure rõhuasetuse. härra Alfonsi tahab kohe võtta sõna võib-olla teistsuguses suunas, aga ma loodan, et te härra Alfonsi raportit äh, toetate ja üks element on väga oluline veel sellega seoses, et te olete saareriik, võib-olla te peaksite natukene rohkem esile tõstma üldse saareriikide küsimuse, olgu see siis keskkonna kontekstis või transpordipoliitika kontekstis või üldises majanduskontekstis, aitäh. suur tänu, härra Van Nistelrooy. voorzitter, heel graag ehm, U gaf ook al aan dat er eh, sprake is. Eh, suur tänu. Ik denk dat het ook. Aitäh Te rääkisite siin optimismist. see seondub loomulikult reaalsustunde ja ambitsioonikusega kriisiperioodil, valmisolekuga töötada otsustamist vajavate dokumentide kallal. regionaalarengu komisjon toetab teie võetud suundumust see, mida Taani eesistumise ajal ette valmistati, on jõudnud järgmisse faasi. meil on nüüd mandaat selleks, et nii mõneski asjas selgusele jõuda. Te nimetasite, et nõukogus on juba nii mõnigi teema heaks kiidetud. ka meie oleme nüüd osalised läbirääkimiste paketis, me oleme läbirääkimistesse kaasatud, me loodame, et läbirääkimised õnnestub võimalikult kiiresti lõpule viia. selleks, et tõepoolest võtta vastu lõplik otsus. mul on väga hea meel, et te tahate oma tegevuse päevakorda kaasata aktiivselt ka parlamendi muuhulgas seeläbi, et te korraldate ministrite mitteametlikke kohtumisi, aga ka kohtumisi ametnike ja saadikutega. mul on väga hea meel, et te olete nõus väga paljusid delegatsioone Euroopa Liidust kodusaarel vastu võtma. ma, mul on väga hea meel selle üle ma nõustun teie eh, kiidusõnadega Taani eesistumise aadressil, kuid ma pean tunnistama, et samal ajal ei tagatud Taani eesistumise ajal võrdset kohtlemist mis ei toiminud samuti hästi, oli see, et nõukogu eh, võttis vastu eh, määrusi või tõstis need ümber teistesse läbirääkimisteemadesse kui me tõepoolest aasta lõpuks tahame vastu võtta mitmeaastase finantsraamistiku ja e, soovime, et ülemineku e, piirkonnad e, ja muud arengu, regionaalse arengu komisjoni jaoks olulised teemad on teemad, mida tegelikult peaksime kõigepealt meie arutame, arutama siin selles parlamendikomisjonis. meil on vastavalt Lissaboni äh, lepingule selleks õigus ja mulle tundub, et äh, neid meie õigusi ei tohi jalge alla trampida. selles suhtes oleme meie kui parlament õigustatult väga tundlik on asju, äh, kus äh, parlament saab nõnda öelda ainult peaga noogutada, aga siin tuleb asjade käik äh, vastavalt Lissaboni lepingule ümber häälestada ja meie peame neid asju arutama, meil peab olema kaasotsustusõigus muuhulgas mitmeaastase finantsraamistiku kujundamisel. Need on teemad, mille suhtes tahame oma otsused langetada teadlikult me ei saa siin lähtuda mingist raamistikust, me tahame endale võtta kohustusi ja me loodame, et need kohustused võtate endale ka teie ja te kaasate parlamenti sellesse protsessi. ja kokkuvõttes tahaksin öelda veel seda, et Äh, kui me räägime oma võimalustest katastroofide ületamise puhul, me oleme rääkinud päästefondist, siis aastaid öö, äh, oleme äh, nõudnud, et selleks eraldatakse enam, enam rahalisi vahendeid, kuid nõukogu on alati seda teemat blokeerinud. Teie ju teate, milliseid probleeme võib esineda äh, kliimaga, milliseid katastroofe, ettenägematuid asju võib juhtuda ja ma arvan, et kui te suudate selle blokeerimise maha võtta, siis te on, võite arvestada meie täieliku toetusega. suur tänu, Konstantin Kreel, palun. Äh, aitäh, härra minister. ma kuulasin teid väga tähelepanelikult ma loodan, et te teete nüüd sedasama nagu öeldud, kuulasin teid väga tähelepanelikult ja mul on väga hea meel selle üle, et olete kokku pannud väga ambitsioonika programmi oma eesistumise ajaks. meie eh, fraktsioon toetab teie eesmärkide saavutamist. mul on väga hea meel kuulda, et te tahate lõpule viia mitmeaastase finantsraamistiku koostöös parlamendiga just see on see moment, mille osas tahaksin ma teie käest midagi küsida. Äh, Taani esitas meile selle mitmeaastase finantsraamistiku äh, teema nii kus, kus kaheksakümmend protsenti puudutab äh, ühtekuuluvuspoliitikat ma loodan, et teie eesistumise ajal seda ka arvestatakse ja et mitmeaastane finantsraamistiku raames ei võeta vastu otsuseid, mis tegelikult kuuluvad kaasotsustamismenetluse alla. ja et eh, me suudame et te suudate asjadele läheneda nii, et läbirääkimised parlamendiga ei osutu liiga keeruliseks meile on alati kinnitatud, et jaa, jaa, küll see kõik on kavas, aga minul on nii mõneski küsimuses teatav mure selle pärast, kas parlamendi positsioone ei kavatseta mitte nõrgendada ma kuulan teie lähenemisi eh, ühtekuuluvuspoliitika osas, mul on väga hea meel, et oleme selles mõttes ühel lainel, eh, muuhulgas see, mis puudutab Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika eh, ühisalade ühist edendamist, kuid kõned mida ette valmistatakse, on väga hästi ette valmistatud, aga ma kuulasin väga tähelepanelikult, et te püüate küll võim-, parimat võimalikku koostööd parlamendiga, aga arvestage palun, et teie, te ei nimetanud kordagi seda, et te annate parlamendile kaasotsustusvõimaluse ja selles mõttes tahaksin ma teie eesistumise alguses kohe täie selgusega öelda, et meie eh, soovime kaasotsustada, meil peab olema mandaat sest meie oleme, meil on asjadega tõsi taga. ja te peate läbi rääkima ka meiega. ma loodan, et läbirääkimiste käigus arvestate te seda, et on vaja üles näidata teatavat paindlikkust meiega läbi rääkides, kui te seda üles ei näita, siis läheb teil meiega keeruliseks. jah me oleme selles mõttes üksmeelsed, et me soovime kaasaegset ühtekuuluvuspoliitikat, solidaarsust ja nii edasi, kuid me oleme samamoodi äh, orienteeritud tulemuste saavutamisele, me soovime sellele, et nõrgemalt arenenud piirkonnad areneksid, et oleks tagatud liikmesriikide öö, äh, võrdsustatud areng, jah, selles osas oleme me üksmeelsed, kuid on valdkondi, kus meie lähenemisviisid on siiski nõukoguga võrreldes erinevad ja ma leian, et on viimane aeg, et kiiremas korras ka nendes küsimustes läbirääkimisi alustada, aitäh! suur tänu, Konstants! võib-olla annaksin võimaluse nüüd härra ministrile vastata seni esitatud küsimustele eh, ja märkustele, mille kolleegid on teinud. suur tänu, proua esimees, suur tänu kõikidele senistele kõnelejatele. lubage mul kõigepealt teha paar üldist märkust teie esialgse märkuse kohta, proua esimees, ja teie härra Van Nistelrooy sõnade kohta optimismiga seoses. loomulikult äh, me üritame jääda optimistideks äh, ja ambitsioonikateks, aga läheneda asjadele siiski pragmaatiliselt ja tagasihoidlikult. meie eesmärgiks on ennekõike tulemuste saavutamine me ei taha lihtsalt täita oma kohust, vaid äh, natukene kõrgemale panuseid seada. Äh, austades nii kõiki, kes on protsessiga kaasatud äh, nii üksikisiku kui ka institutsioonide tasandil, see on meie koostöötamise filosoofia aluseks. suur tänu, härra Savrakakis, selle eest, mida te ütlesite ma tahaksin tänada ka härra Krissojolust selle eest, mida ta ütles ja ühtlasi tänada nende küsimuste eest, mille ta esitas. ta rääkis et regioonid tuleb kaasata regionaalpoliitikasse siduval viisil läbi partnerluskokkulepete tegelikult on juba selliseid partnerlusi ju ette nähtud määrusega varemgi, me ei taha rõhuda mitte ainult regioonide osalusele, vaid ka teiste partnerite, sealhulgas tööturu osapoolte kaasamisele regionaalpoliitikasse tuleb äh, ära oodata see, kuidas asjad arenema hakkavad, aga tõesti, meil ei ole mitte mingisugust põhjust sellele, mida teie ütlesite, vastu astuda, vastupidi, tegemist on suurepärase ideega ja nüüd peab vaatama, mis on nõukogus võimalik. Äh, me peame siiski lähtuma sellest, mida soovivad liikmesriigid. aga loomulikult kasume ära, aga kavatseme ära kuulata ka parlamendi seisukohad nüüd äh, sotsiaalne ühtekuuluvus ja keskkonnamõõde, teil on täiesti õigus äh, selles osas, mis te ütlesite kliimamuutuste kohta, äh, panime mm, kirja ka selle, mis te ütlesite härra Alfonsi raporti kohta ja kavatseme selle väga tähelepanelikult läbi lugeda. me tõesti oleme seda küsimust eriti rõhutanud see on äh, otseselt seotud selle mm, geograafilise mõõtmega, mm, millele te viitasite, aga loomulikult me kavatseme üldiselt rohkem tähelepanu pöörata saareriikide ja saarte vajadustele. Äh, see puudutab siis meie poliitikat Euroopa Liidu kõige äärepoolsemate piirkondade osas, aga loomulikult, nagu te saate aru, võtame me seda küsimust väga tõsiselt nüüd härra Van Nistelrooy märkus äh, kasutusmenetluse kohta. Äh, selles osas küsis ka proua Kreel küsimuse. jah, tõesti, ma saan aru, et Euroopa Parlament võib tunda teatavat muret äh, osade elementide puhul, mis on kasutusmenetluse all, kuid on tõstetud siis läbirääkimiste kasti aga need elemendid on siia toodud selleks, et aidata kaasa aruteludele nõukogus. see ei tähenda sugugi seda, et mingisuguseid otsuseid äh, langetatakse ilma kaasatusmenetluse põhimõtteid järgimata. tegemist on nõukogu siseasjaga meie köögipoolega, te ei pea täpselt teadma, mis seal köögipoolel toimub, see on meie siseasi kui ma tuleksin teie ette ja ütleksin, et äh, nii on, võtke või jätke, sellepärast on seal läbirääkimiste kassis, siis saatke mind põrgu. see on asi, mida teil, see on musta töö tegemine nõukogus, mida teil ei ole vaja teada äh, mulle tundub, et Taani eesistujana üritas kuidagi äh, leevendada neid muresid, öeldes, et tegemist on nende elementide Äh, eraldi arutusele võtmisega me mitte kuidagi ei äh, kavatse mööda hiilida menetluskorrast, äh, sellepärast et institutsionaalset raamistikku tuleb austada ning Euroopa Parlamendi pädevusi samuti härra Van Nistelrooy küsis äh, ka Solidaarsusfondi kohta. praegu on see struktuur läbivaatamisel nõukogus, kaalume, milline paindlikkus oleks võimalik, aga me oleme valmis asja edasi arutama ja kaalumisele võtma ka aspekte, mida teie olete meiega jaganud ja toome need siis nõukogu äh, ette. et et leida siis üksmeel selles küsimuses. ja lõpetuseks ütleksin veel nii palju, et nagu ma aru saan, meie meeskond kohtub teie komisjoni esimehe ja raportööridega selleks, et käivitada dialoog või ma ei teagi, kuidas seda nimetada, dialoog, triloog, läbirääkimised, mitteametlikud läbirääkimised, sellepärast et meil üldist lähenemist veel nõukogus ei ole äh, paika pandud äh, nii et mõneti on see mingisugune poolik triloog, äh, aga ühesõnaga, läbirääkimised. üritame jõuda kokkuleppele ja see kokkulepe oleks muidugi väga teretulnud ja aitaks meil edasi liikuda. nii selleks, et saavutada edusamme nende elementide osas, kus äh, nõukogus on äh, peaaegu kokkuleppele jõudnud, aga ka nendes küsimustes, kus äh, ühispositsiooni ei ole igal juhul on oluline ära kuulata teie seisukohad ja nendega arvestada meie lähenemise valikul. suur tänu, härra minister, härra Alfonsi nüüd. suur tänu, härra proua äh, esimees, äh, härra minister, te võtate nüüd üle, äh, Küpros, Küpros võtab üle Euroopa Liidu eesistumise pärast Taanit, enne seda Poola ja Ungari eesistumised, mina, kes ma olin pärit Korsikalt, tunnen suurt rõõmu selle üle, et üks Vahemere riigi, Vahemere riik on võtnud eesistumise üle Äh, nii et äh, loodetavasti Vahemere küsimused tõusevad rohkem pinnale. me teame, kui raske praegu olukord on ja kas see on ka üks teie prioriteetidest? nagu ma aru saan, äh, te kava, võtsite endale kohustuse jätkata tööd Euroopa Parlamendi raporti osas, mis võeti vastu eelmisel nädalal minu soovitusel. meil on väga oluline anda Vahemere piirkonnale tulevikulootust, saada sel-, saata selge positiivne sõnum välja sellele piirkonnale, sellepärast et äh, praegu tõesti äh, on olukord seal väga raske, mitte ainult äh, riigieelarvete osas, vaid ka avaliku arvamuse osas, nii et mida on kavas ette võtta selles küsimuses? suur tänu, härra Vlašak järgmisena. Slovo ja Bihser. aitäh ma tuleksin tagasi teema juurde, mida oleme arutanud juba korduvalt. nii nagu pro-, need on tõstatanud härra Van Nistelrooy, proua Kreel ja jutt on mitmeaastasest finantsraamistikust. sest nagu te teate, me peame ikkagi kokkuvõttes kokkuleppele jõudma ja seepärast ma küsin kas teil on ettekujutus, kuidas konsulteerida parlamendiga keskpikas perspektiivis, et parlament saaks siiski ka sekkuda ja kaasa rääkida ja teine küsimus puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. Te teate, et kui me räägime Euroopa ühendamise rahastamise, siis mitte kõik alati ei klapi. nüüd tuleb Euroopa ühendamise rahastusse ühtekuuluvusfondist võtta kümme miljardit, aga see asi sujub väga raskelt. kas te näete mingit kompromissivõimalust? nüüd järgmine küsimus puudutab mis puudutab käibemaksu kui me räägime sellest käibemaksu kohaldamisest sellele kümnele miljardile, eh, arvestades SKT-st, SKT-d, siis eh, kuidas eh, tulevikus on selle perspektiiviga? härra Kodmanis, palun. ma tahaksin rõhutada ühte asja, ainult ühte asja järgmise aasta eelarve osas, ma ei räägi isegi järgmisest eelarveperioodist, mitmeaastasest finantsraamistikust, härra minister viimase info kohaselt triloogi läbirääkimistel, kus on koos komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlamendi esindajad, näitavad äh, suuri vasturääkivusi, nagu te teate, komisjon tegi ettepaneku äh, aastaks kaks tuhat kolmteist makseid tõsta kuus, kuus koma seitse protsenti, see on suhteliselt palju Äh, aga kui me vaatame äh, seda, kui palju vahendeid jäävad kasutamata, äh, siis me näeme, miks on põhjust võidelda selliste suurte summade vastu. nõukogu vastas sellele, et see kuus koma kaheksa protsenti tõusu kärbiti umbes kahe protsendi juurde, isegi alla kahe protsendi keegi sellele vastu ei olnud, sellepärast et läbirääkimistel osalevad Coreperi ametnikud, mitte ministrid. asi on aga selles, et kui nõukogu jääb oma seisukohtade juurde, siis ähm, äh, seitsmeteistkümne äh, miljonini miljonini äh, välja maksmata kulukohustused kui nüüd komisjon tõesti lähtub nõukogu seisukohtadest ja see kulukohustuste arv jääbki, tõus jääbki alla kahe protsendini, siis tekib meil probleem järgmisel eelarveperioodil, nimelt need vahendid tuleb siis leida järgmisest eelarve, eelarveperioodil järgmisest pikast eelarvest. sellepärast, et eh, kohustus on need summad eh, välja maksta see tähendab seda, et kaks-kolm aastat jäävad asjad viibima ja ei ole võimalik neid vahendeid samuti ära kasutada. kui nüüd nõukogu üritab äh, poliitiliselt äh, päästa oma mainet ja peatab maksed viimasel aastal, siis see läheb vastu otseselt meie eesmärkidele ja soovunelmatele saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärk. minu meelest on väga oluline, et te peaksite väga tõsiselt suhtuma järgmise aasta eelarvesse, seega aasta kaks tuhat kolmteist eelarvesse, sellepärast et kuuskümmend viis protsenti välja maksmata kulukohustustest on tegelikult ühtekuuluvusfondi vahendid ja minu meelest on oluline vähemalt lõpule viia see, mis on võimalik lõpule viia äh, see oleks ju loomulik. suur tänu. härra Angurakis järgmisena. suur tänu, proua esimees, austatud härra minister. tõesti, võtate juhtimise üle väga raskel ajal ja võtate taanlastel selle kuuma kartuli üle ja soovin teile siis edu selle Äh, kartuli käitlemisel. aga üks äh, probleemne koht ongi see, millest te rääkisite ka varem, nimelt Euroopa kapitalismi kriis. ja teie jaoks on kõige olulisem raskus ilmselt see, et te peate kõik need finantsküsimused kuidagi lahendama, investeerimisprobleemid samuti ja seda vahe, ajal, kus me tegelikult ei tea üldse, milline näeb välja Euroopa Liidu tulevik. vot see on see kuum kartul, mille ta-, taanlased teile andsid. loomulikult te teate ilmselt seda, et Kreeka ja teised riigid äh, on äh, juba pidanud majanduskriisi, kapitalismikriisi tõttu liituma äh, abiprogrammidega Eh, Hispaania jaoks on see samuti eh, loomisel, Itaalia ilmselt järgmisena, arvestades seda, mis, mida otsustati ülemkogul ja tundub, et see kapitalismikriis ainult süveneb. ja loomulikult eh, puudutab varsti kõige suuremaid Euroopa Liidu liikmesriike. väljavaated on tumedad, tööliste ja tööliste õiguste vastane rünnak ainult hoogustub ja äh, see, mis meil sellest kriisist välja võiks tuua, peaks olema jõulisem Euroopa Liidu poliitika ühtekuuluvuse osas. aga ilma sellise poliitikata läheb asi ainult hullemaks. ma tahaksin teada teie seisukohta ka järgmistes küsimustes. nimelt meie meelest praegu üldse ei olegi ühtekuuluvuspoliitikat. Pole kunagi olnudki sellepärast, et me elame kapitalistlikus maailmas, kus kõige olulis-. aga kui me võtame arvesse Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja Euroopa ühtekuuluvuspoliitika rolli selles, näeme ma, et tegelikult vahendeid meil ei ole enam selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat ajada sellepärast, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia nagu enne seda Euroopa Lissaboni äh, poliitika või äh, äh, majandusjuhtimispoliitika viib meid lõhedeni ja Euroopa vaesemad riigid jäävad lihtsalt teistest maha ja tekib kahekäiguline Euroopa Euroopa kaks tuhat kakskümmend poliitika ja selle taolised poliitikad ei võta arvesse lõhesid äh, liikmesriikide vahel ja see tähendab seda, et need lõhed ainult äh, suurenevad. probleemid äh, aga muidugi mängivad sellega seoses ainult suurte kapitalistide taskusse viiskümmend viis miljardit eurot on ette nähtud nii-öelda nendele päästekavadele pankade osas. ja see raha peaks kõik tulema kuskilt ju ja kas ei tule mitte siis Euroopa poliitikatest? kas selline asi jääb äh, ka tulevikus nii? kas on midagi selle kohta teada, et kus, et kas võetakse vahendeid näiteks ühtekuuluvuspoliitikast? Äh, kas äh, selline asi jätkub tulevikus äh, milline on seos kasvupakti ja ühtekuuluvusfondi reformi vahel? ja me ei ole sugugi nõus sellega, et kasutatakse arengu- ja ühtekuuluvuspoliitika kasutada vahendeid selleks, et äh, aidata kaasa siis nendes aspektides, mis ei ole riikide arenguga üldse seotud. kas mitte ei peaks me panustama sellele, et majanduskasv siiski toimiks tööliste kasuks? suur tänu, järgmisena saab Riiga Manner viimasena sõna. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka teile, härra minister, teid on äh, hea meel kuulata hea meel on äh, näha, et te olete optimistlik, vaatamata sellele, et järgmine poolaasta kujuneb ilmselt raskeks, aga soovin teile kõigest südamest edu. aga nüüd, äh, nii nagu paljud on juba öelnud, on oluline see, et me jõuaksime nii kiiresti kui võimalik edasi Äh, tempokalt äh, liiguksime ka ühtekuuluvuspoliitika osas äh, veel sellel aastal kokkuleppe suunas, selleks et liikmesriigid saaksid omakorda hakata tööd tegema. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis on oluline, et teie eesistujariigina toetate regionaalpoliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat selle kontekstis ja tahaksin teada, milline on teie seisukoht äh, selles osas, et kui hakatakse äh, siin käsi väänama põllumajanduspoliitika ja regionaalpoliitika vahele, millisena näete teie praegu tasakaalu nende kahe poliitika vahel äh, ja kuhu kukub ilmselt rõhuasetus, sellepärast on täiesti selge see, et äh, see on see koht, kus eelarve osas väga palju ära otsustatakse mulle meeldis see, et te mitu korda rääkisite ähm, äh, äärepoolsetest aladest ja vähem soodsas olukorras olevatest aladest äh, saartest, äh, mägistest piirkondadest ja ma tahaksin, et te räägiksite ka hõredalt asustatud piirkondadest, nende, nemad peavad saama samuti oma koha eelarves, kui me tahame neid piirkondi samuti aidata, siis on oluline, et ka eelarve läbirääkimistes oleks äh, tagatud vähemalt see üheksasada kakskümmend kuus miljonit, mis äh, praegu on ette nähtud või natukene seda tõsta selleks, et äh, need piirkonnad oleksid samuti rahustatud enam-vähem normaalsel tasandil. nüüd siis äh, need piirkondade või regionaalse koostöö programmid, ma olen raportöör selles küsimuses ja ma loodan, et ka selles küsimuses te rõhute, et te ka sellele rõhute selleks, et need programmid äh, Eh, kuhugi jõuaksid, suur tänu ja, ja loodetavasti sujub koostöö hästi. suur tänu. mulle tundub, et kõik vist on saanud oma küsimused ära esitada ja paneme sellega siis kõnelejateni. rohkem keegi sõna ei soovinud, eh, seega annaksin nüüd sõna üle veel kord eh, lõppsõnaks härra ministrile Merci beaucoup, madame la äh, suur aitäh! kõigepealt äh, härra Alfonsi küsimus, loomulikult äh, me osutame erilist tähelepanu meie oma merele, Vahemerele ning me teeme kõike selleks, et rõhutada Vahemere poliitikat ning te teate, et see on osaks meie prioriteetidest äh, naabruspoliitika just Lõuna, Euroopa Liidu lõunanaabritega ning äh, me teeme selles vallas väga palju tööd, samas te teate ka, et me üritame omavahel siduda e-, vahelduvate eesistujamaade tegevust ja Euroopa välisteenistuse kõrge esindaja tegevust. meie pädevuse raames me üritame teha kõike selleks, et seda koostööd tõhustada ja tugevdada. Te teate, et see koostöö on alati olnud problemaatiline, kolmteist aastat Äh, on meil olnud juba see Euro Vahemere regiooni poliitika äh, äh, ja viiskümmend kaks protsenti nendest eraldatud ressurssidest on ainult ära kasutatud. meil on olemas ka Vahemere liit, mis tegelikult ei olegi kunagi tuult tiibadesse saanud erinevatel poliitilistel põhjustel me peame minema kaugemale poliitilistest deklaratsioonidest, eh, tõesti midagi tegema. Äh, asi ei ole niivõrd rahas, äh, küsimus on pigem tahtes, me peame äh, leidma kõigi nende riikidega sellised nišid, mis meil, meil võimaldaksid siis teha koostööd mitte ainult selleks, et edendada arengut, vaid selleks, et aidata kaasa nendele äh, muutustele demokraatia suunas sellisel viisil, mis aitaks neid protsesse tõesti konsolideerida, mis vastaksid sealsete inimeste püüdlustele. Äh, me peame asju tegema natuke teistmoodi ja see, mille tunnistajaks me praegu selles regioonis oleme, äh, on me äh, teame, kuidas teatud poliitilised jõud äh, üritavad neid äh, protsesse ära kasutada. niisiis, me ei soovi hakata asendama autoritaarseid režiime teiste autoritaarsete režiimidega, meie jaoks on äärmiselt oluline, et me leiaksime võimalikult palju suhtluskanaleid, väga oluline on tagada just ähm, mitmetasandiline juurdepääs sealsetele ühiskondadele, sest lõppkokkuvõttes äh, on kodanikud, valitsuste välised organisatsioonid, nende piirkondade ettevõtted, need on olulised, on oluline, et nad teaksid, et kus, kuskil on võimalus otseseks partnerluseks Euroopa Liiduga Äh, me peame tugevdama sidemeid äh, äh, koha peal just nimelt selleks, et me suudaksime luua pluralistliku ühiskonna, ühiskonna, kus need põhimõtted, millest me lähtume koostöös nende riikidega enam enama eest, tõesti leiavad endale konkreetse sisu ning meie jaoks on äärmiselt olulise, et me saavutaksime just nimelt rohkem riigivalitsuse tasandil. see võimaldaks meil siis äh, äh, luua kontakte ning äh, omavahel suhelda. Te teate, et Ehm, meil on eh, eraldatud rahalisi vahendeid eh, selle poliit-, eh, poliitika ell-, elluviimiseks, näiteks Euroopa Investeerimispanga poolt, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga poolt ning me arvame, et me suudame leida viise, kuidas töötada, teha koostööd tõhusamalt ja nagu ma alguses juba ütlesin, see valdkond on meile tõesti väga südamelähedane. samas Vahemere piirkond on küsimus, mis puudutab meid kõiki, mitte ainult äh, lõunapoolseid riike ja ma pean silmas siin äh, kõiki selle piirkonna riike kõike. Äh, mm, me tahame teha koostööd Euroopa äh, territoriaalse koostöö raames, leida vahend, vahendeid äh, selleks, et me suudaksime tõesti arvestada selle regiooni eripäraga härra Vlasaki küsimus. tõepoolest, meil on plaanis parlamenti teavitada nii palju kui võimalik Äh, ma juba ütlesin, et äh, meil on praegu selline tegutsemisviis, et meil toimuvad kohtumised enne ja pärast üldasjade nõukogu, aga meil on vaja rohkem konkreetseid mõttevahetusi ning äh, seega meil on plaanis luua mehhanismid äh, Äh, selleks, et te tõesti saaksite olla täiel määral kursis äh, sellega, äh, millises seisus asjad nõukogus parajasti on erinevates küsimustes, olgu siis tegemist ühtekuuluvusküsimustega, mis pakuvad erilist huvi teie komisjonile, aga samuti hoiame teid kursis üldiste arengutega mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses, sest me teame, et need kaks asja on omavahel tihedalt seotud nüüd see kümme miljardit, mis on komisjoni ettepanekus eraldatud Euroopa ühendamise rahastuks, äh, nagu te teate, need kümme miljonit on pärit ühtekuuluvusfondist, ma ei saa siin kindlale seisukohale asuda, liikmesriikide seisukohad on erinevad, me peame vaatama, mida teha annab, minu jaoks on probleem selles, et äh, Eh, probleem ei ole ainult see kümme miljardit, vaid viiskümmend miljardit, kogu pakett, sellepärast et liikmesriigid tahavad seda kahekümne või viieteistkümne miljardi peale vähendada. Eh, nii et, et eh, me peame tõesti vaatama, mis on võimalik ning igatahes kõige olulisem on see, et äh, see Euroopa ühendamise rahastu tõesti suudaks seda raha väga hästi ära kasutada nii transpordi heaks, nii energeetika heaks kui ka telekommunikatsiooni heaks. loomulikult äh, me oleme teadlikud käibemaksu küsimusest ja jällegi mitmed liikmesriigid äh, tahavad väga, et käibemaksuga arvestatakse me mõistame, et tegemist on legitiimse murega, aga samas me peame jälle vaatama, mida on võimalik eh, Euroopa Liidu tasandil teha ning eh, me peame arvestama seejuures ka teie sõnumiga ning selle sõnumi ma nõukogule ka edastan. härra Kotmani see küsimus me oleme teadlikud sellest, et et kulukohust-, välja maksmata kulukohustustega on probleeme ning meie eh, soov oleks eh, leida eh, viis, kuidas me saaksime selle küsimuse depolitiseerida ja võib-olla vaadata seda kui tehnilist küsimust, sellepärast et täna on olukord selline, et asi on poliitiline nii et, et äh, me vaatame, kuidas meil see õnnestub äh, ja me teame, et enamik nendest välja maksmata kulukohustustest on ühtekuuluvusrahad ning äh, väga oluline on ühtekuuluvuspoliitika tõhusust suurendada ning suurendada meie tegevuse, tegevuse tõhusust tulevikus, aga see puudutab juba tulevikust. nüüd, mis puudutab tulevast eelarvet, siis see on tõesti väga keeruline ettevõtmine on olemas teie komisjoni ettepanek, mis puudutab seda äh, ligemale äh, seitsmeprotsendist äh, maksekohustuste tõusu. see on šokeerinud teatud liikmesriike, liikmesriike, mis soovivad täiel määral külmutada eelarvet nii et, et eel äh,, eesistujamaa pidi tõesti äh, kõvasti laveerima. ma ei tea Äh, kas ma lähen nüüd oma äh, mandaadist kaugele, kui ma avaldan teile ühe saladuse, aga meil on teatud kokkulepe või teatud enamus nõukogus selleks, et suurendada kahe koma seitsmekümne üheksa protsendi võrra neid makseid, nii et, et see on vähem kui komisjoni ettepanek, aga siiski rohkem, kui me kartsime. niisiis, eks näis kas see kokkulepe äh, peab vett äh, ning äh, see on siis arutelude aluseks ka Euroopa Parlamendiga, see kokkulepe. ja nüüd jätkan kreeka keeles härra Angurakis, teil on täiesti õigus, tõepoolest, meil on siin äh, kuum kartul, millega me peame tegelema, meie ees seisab väga palju raskeid küsimusi. Te teate, et äh, meie filosoofia on selline, et kui on kuumad küsi-, kartulid, kui on rasked küsimused, äh, siis ei saa lihtsalt oodata, et see probleem ennast ise lahendaks kõige olulisem asi on, tuleb hakata asjadega tegelema, tuleb muuta olukorda selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi ja seda me kavatseme ka teha. on selge, et teatud küsimustes võib-olla ähm, äh, ei ole olukord veel päris selge, aga me peame üht-teist tegema, me peame samm-sammu haavalt edasi liikuma Äh, ma ei usu, et meil on siin mingeid imelahendusi. Äh, me oleme äh, olukorrast teadlikud, meil on olemas samuti tahe ning otsusekindlus innukalt tööd teha mis puudutab nüüd Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ellurakendamist, siis te teate, et selles strateegias on teatud kvantifitseeritavad eesmärgid ning äh, kindlasti tuleb meil anda oma panus äh, Euroopa sotsiaalse olukorra parandamisse. näiteks äh, te teate, et on selline mõte, et meil oleks vähem kui seitsekümmend viis protsenti selliseid inim-, inim-, et vähemalt seitsekümmend viis protsenti inimestest töötaks ning Äh, samuti meil on äh, kirjas, kui suur osa SKT-st tuleb eraldada teadus- ja arengustegevuteks, meil on samuti keskkonnaeesmärgid strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend Äh, samuti kirjaoskamatuse vastu võitlemine, nii et, et meil on olemas ka selliseid mõõdetavaid kogu sellisi eesmärke, eesmärke, mis on Euroopa Liidu jaoks väga olulised ja meie omalt poolt teeme tõesti kõike äh, selleks, et äh, Euroopale natuke sotsiaalsem nägu anda, et kodanikele lähemale jõuda ning kui võimalik, üritame ka kodanikke lähendada Euroopa Liidule. proua Manner mina oma sõnavõtus pöörasin väga suurt tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika territoriaalsele mõõtmele. loomulikult me soovime, et see poliitika äh, annaks Euroopa Liidule tõelist lisandväärtust. Äh, ainsad muutused, mida me ette näeme, on kooskõlas meie ambitsioonidega, meie ühiste ambitsioonidega. me soovime, et meil oleks kaasaegsem ja tõhusam poliitika, äh, poliitika, mis oleks palju enam integreeritud äh, teiste poliitikatega. siin varem räägiti juba makroregioonide lähenemisest. ma, ma loodan, et niimoodi me võime saavutada suurema sünergia Euroopa Liidus. Äh, saavutaksime mastaabisäästu oma kuludes, äh, niimoodi suurendaksime tõhusust, jätkusuutlikkust ning samas äh, saaksime olla kindlad ja veenda oma kodanikke ja mõningaid valitsusi, kes on väga skeptilised, et iga euro, mille me kulutame, me tõesti kulutame hästi ja sellest peavad niimoodi aru saama ka Euroopa kodanikud tahaksin teid äh, tõesti väga tänada selle suurepärase mõttevahetuse eest. meie jaoks oli see väga huvitav ning ma loodan, et meie koostöö jätkub. Thank you, minister. aitäh, äh, härra minister kallid kolleegid, ma tahaksin teile meelde tuletada, et meie istung kestab endiselt. tahaksin kõigi teie nimel tänada ministrit ja tahan teile kinnitada, et meie komisjon on valmis järgmise, järgmistel kuudel te, väga tihedat koostööd tegema teiega ja meie eesmärgid on samuti pragmaatilised nagu teilgi ja ma tõesti loodan, et äh, meil õnnestub äh, saavutada edu äh, läbirääkimistel mitmeaastase finantsraamistiku kui ka õigusraamistiku üle ja tahaksin avada, avaldada tänu selle koostöö eest, mis meil teie kaastöölistega juba on ning ma sooviksin, et te tuleksite meie komisjoniga oma eesistumise lõpul ja saaksite meile ette kanda, et olete oma ülesande täitnud, aitäh!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 Äh, kahe hääletusega, mis eelnevad siis selle uue määruse hääletusele. Läheme siis päevakorrapunkti seitse juurde. aga enne kui alustame, kontrollime, kas hääletusmasinad töötavad. palun pange oma kaardid masinasse ja siis äh, alustame hääletust. hääletus on alanud. Äh, kallid kolleegid, kolmteist inimest on ainult hääletanud, vaadake, kas te olete hääletusnuppu vajutanud. I, yeah, we have already two nüüd on liiga palju sotsiaaldemokraate, sellepärast ongi oluline, et kõik hääletaksid, et me saaksime välja selgitada, keda on ülearu uh,. So... Uh, ja ikka on selliseid inimesi, kes on küll kaardi masinasse pannud, aga ei ole hääletanud. niisiis, kontroll on siin totaalne, suure venna süsteem. niisiis uh, kas teie kaardid lihtsalt ei tööta või te ei ole hääletanud, nelikümmend kaks kaarti on masinas ja kolmkümmend kaheksa on hääletanud. nüüd nelikümmend, kaks ei ole ikka veel hääletanud, jälle sotsiaaldemokraate on liiga palju. ja üks on ülearu. niisiis. So what we need is, is niisiis kolm inimest peaks veel hääletama, sest et praegu on vähemalt üks sotsiaaldemokraat ülearu ja kaks kaarti, mis, mille omanikud pole hääletanud. üks sotsiaaldemokraat on ikka üle. Rosa, uh, it's not voting. No, no, no, he's not forgotten. Yeah, he has already voted. So, some socialist, only one. Could, could we just ask one socialist? Äh, me paluksime, et üks sotsiaaldemokraat oma hääletuskaardi välja võtaks masinast. üks asendaja vähem. ja üks inimene pole hääletanud. niisiis, nüüd saame arutada hääletust ja hääletame Patrice Tiroljani raportit, see on punkt seitse meie päevakorrapunktis. Take, take mine. Okay okay, so we, we start with amendment. niisiis äh, muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kompromiss ka-, ei ole kompromiss, kas me peame tõesti kõiki neid muudatusi hääletama? nii, muudatus üksteist, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend ja nelikümmend üks identsed, kes on poolt, vastu. kallid kolleegid, me peame kontrollima. niisiis, hääletus on alanud. me kontrollime viit identset muudatusettepanekut, hääletus on nüüd lõppenud ja kakskümmend üks kahekümne ühe vastu, see tähendab tagasi lükatud nüüd kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist, poolt, vastu. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime kiiresti, sest tulemus ei ole päris selge hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatus äh, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, era-, jällegi tulemus oli väga äh, ebaselge, kontrollime muudatus nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud kakskümmend üheksa viieteistkümne vastu. nüüd muudatus viisteist, kes on poolt? viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu tulemus on jällegi tasavägine, kontrollime muudatust kaheksateist. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud, nüüd muudatus üheksateist. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu. kontrollime neljakümmend seitset. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend langeb ära, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, kontrollime viitkümmend kahte hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. niisiis, viiskümmend kolm, hääletus on alanud. ja see on vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu mulle tundub, et sama enamus, aga kontrollime ka viitkümmet nelja. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt viiskümmend seitse kontrollime. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. vabandust, vabandust, tagasi lükatud, ütleb juhataja. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, me kontrollime kuutkümmend ühte. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud taga, me kontrollime kuutkümmend kahte, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks oli samasugune, seda me ei hääleta. hääletame siiski, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kuutkümmend kaheksat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kolleegid, kui me hääletame elektrooniliselt, palun tehke kiiremini. midagi siin on väga aeglane, võib-olla masin, ma ei tea. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime jällegi, kuuskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid, kompromiss neli. poolt, vastu kontrollime kompromissi neli. kompromiss neli põhjenduspunktide osas me ei saa hääletust lõpetada, sellepärast et paljud ei ole veel hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud. nüüd äh, muudatus äh, kakskümmend, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu tulemus on jällegi väga tasaväsine, kontrollime nelja, muudatus neli. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu. kontrollime muudatust kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatus seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus on alanud. Eh, is it as So it's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 vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa, seda me ei hääleta, ei hääletame ikkagi, muudatus kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud ja nelikümmend kaks poolt, neli erapooletut, väga hea tulemus, õnnitlused raportöörile. nüüd kolleegid, ilmselt tuleks küsida, kas kellelgi on vaja minna tualetti, enne kui alustame oma maratonhääletusega. alustagem siis, aga veel kord äh, enne seda veel paar minutit teie kannatust paluksin, sest et ma tahaksin paari minutiga natukene selgitada asju, mis tegelikult on juba mitu korda läbi räägitud, aga me lihtsalt selguse huvides äh, mõtlesime, et ma peaksin paari sõnaga ütlema, et meie komisjon on otsustanud töögrupi äh, soovituse kohaselt äh, juba siis kahekümne kuuendal aprillil pidada juulikuisel kohtumisel hääletuse mandaadi osas, äh, mis puudutab läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga ja see vastab kodukorra artiklile seitsekümmend allpunkt kaks. ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et tegemist ei ole lõpphääletusega, me ei hääleta praegu raporti üle, tegemist on lihtsalt väga olulise hääletusega muudatusettepanekute osas äh, artikkel seitsekümmend all punkt kaks mm, mõttes. osa sellest raportist, vabandust, nimetagem neid raportiteks, te teate, mida ma ka silmas pean tulevad hääletusele pärast suve, näiteks põhjenduspunktide osas me täna ei hääleta ja lisaks sellele on ka elemente siin, mis erinevatel põhjustel jäävad hääletamata, tehnilised põhjused, mõned lihtsalt ei ole veel valmis, mõned on otseselt seotud finantsraamistiku reformiga, mis praegu endiselt on veel äh, Äh, töös, äh, see tuleb ka pärast suve hääletusele, nii et mit-, paljudel põhjustel mitte kõik ei tule täna hääletusele. samas aga on väga oluline, et äh, me jõuaksime nii palju kui võimalik siiski läbi hääletada. oluline on hääletada mm, poliitilises mõttes suuna andvad hääletuse, muudatusettepanekud läbi tuletaksin meelde, et pärast iga uue mä-, äh, seadusandliku raamistiku osa läbi hääletamist pakun siis välja läbirääkimiste meeskonna koosseisu, mis tuleb samuti teie poolt heaks kiita. ja tuletaksin meelde, et äh, iga äh, määruse kohta on meil siis äh, oma läbirääkimiste meeskond. fraktsiooni esimeste konverents äh, otsustas viiendal juulil, et äh, Euroopa Parlament mitmeaastase finantsraamistiku ja sellega seotud poliitiliste raamistike osas tuleb kandideerida koordineerida töö ja me oleme palunud siis äh, komisjonidel läbirääkimistele asuda, aga mitte langetama esimesel lugemisel otsuseid, mitte mingisuguseid tehinguid individuaalsete poliitikate osas ei tehta ja kehtima jääb reegel, mitte milleski ei ole kokku lepitud, seni kui kõiges on kokku lepitud parlamendi president, see juhib siis erimeeskonda, nende tööd tuleb ka arvesse võtta. tuletan veel meelde seda, et viimased üheksa kuud hetkest, kui parla-, komisjon võttis vastu seadusandliku ettepaneku ja saatis selle parlamendile, oleme me koos olnud kümme korda komisjonina ja oleme mitu korda nendest asjadest rääkinud toimunud on üksteist töögrupi kohtumist, mis on samuti selle seadusandliku ettepaneku heaks kokku kutsutud ja lisaks sellele lugematu arv kordi on koos olnud variraportöörid, asjast räägitud fraktsioonides ning kogu selle asja taga on tohutu ära tehtud töö, mitte ainult sekretäriaat, kes on pidanud ohverdama nii mõnelgi ööl oma une, äh, aga ka teie kontorites on tehtud palju tööd, teie assistendid on teinud palju tööd, nii et kogu selle asja taga Äh, selle asjaga on juba väga palju tegeletud, aga enne lõpphääletust äh, on veel väga palju ära teha. nii et nende sissejuhatavate märkustega äh, võib-olla lõpetaksin, aga ütleksin, et need konkreetsed artiklid, mis on suu-, suunatud finantsraamistiku reformile, nendega ei tegele meie ehk teisisõnu, sekretäriaat kannab hoolt, et me ei astuks samme, mis ei ole meie astuda. ja üks asi veel, millele ma tahaksin saada teie toetust, enne kui hakkame hääletama. nimelt minuni on jõudnud äh, soovitus, et äh, mõned kompromissid äh, võiksid tulla hääletusele plokis. nimelt fraktsioonid on jõudnud kokkuleppele aga selleks peab terve komisjon olema nõus, kõik fraktsioonid olema nõus mm.. Elizabeth Schröter, palun. Yeah, thank you so much um,. Ich möchte meine Muttersprache aitäh, tahaksin rääkida emakeeles. esiteks tahaksin tänada sekretäriaati. meil on väga ülevaatlik hääletusnimekiri, mis saabus küll alles eile öösel, kuid me suutsime vastu pidada ja e, läbi töötada kogu materjali, seetõttu tahaksin tänada kogu sekretäriaati. samas e, ei saa ma ka ütlemata jätta, et ei toimunud e, tavalised läbirääkimised selle raporti osas, nagu ma eeldasin ja nagu meil on olnud see varasemalt tavaks tahaksin rõhutada, et äh, meie väike fraktsioon püüdis tõepoolest anda endast parima, et seda äh, dokumendi väljatöötamises osaleda. see, mis lõpuks välja tuleb ja see, kas me oleme lõpuks selle raportiga nõus, seda on pärast siis näha kuid äh, kui me räägime lõplikust hääletusnimekirjast, siis see saabus eile öösel ja ma arvan, et see, me peame siin ka teataval määral veel muudatusi tegema tegelikult on see meie käest palju nõutud, kui hääletusnimekirjad saabuvad nii keset ööd. me tahame, et me ei hääletaks mitte ainult suvaliste numbrite üle, vaid mina soovin sisulist hääletust seetõttu, kas me teeme kümme lisaks hääle, kümme hääletust lisaks või mitte asi ei ole selles, me peame vaatama, milline on sisuline tulemus, mis sünnib hääletuse tulemusel. Am... ainus otsus, mille osas ma palun teie abi praegu, on tegelikult see, et kas me hääletame plokis kompromissmuudatusettepanekuid. Äh, proua Schröder on vastu. härra Van Nistelrooy, me ei hakka siin asja arutama enam. härra Van Nistelrooy, ei. Äh, niikuinii on palju asju siin veel teha üks märkus. nimelt see tekst, mis meieni jõudis eelmisel nädalal. see tekst, mille me saatsime kompromissidena välja eelmisel nädalal, eh, Need läbiti, räägiti fraktsioonide ja variraportööridega, eile oli viimane kontrollkohtumine nii-öelda ja minu märkus, et kahes kohas on tekstis erinevusi ja ma ütlen need maha siis, kui me jõuame sinna kohta, kus sõnad on muudetud. tehnilised asjad. ülejäänu osas on tekst jäänud äh, samaks äh, võrreldes äh, eilse ja eelmise nädala tekstiga. üllatusi seega ei tule. minu märkus siis alustuseks Omaži, me ei hakka asja arutama, jah? jah, suur tänu, proua esinaine, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada sekretäriaati äh, fraktsioonide assistente ja ametnikke, ära on tehtud tohutu töö ja ma olen üllatunud äh, selle palve osas, mis on esitatud, ei saa viimasel hetkel paluda, et me kompromisse hakkaksime plokis hääletama äh, me oleme üheskoos ju ometigi ette äh, valmistanud äh, need hääletusnimekirjad ja ma loodan, et see nimekiri, mis koos kokku pandi, äh, jääb paika, nii et meie fraktsioon on vastu jah, suurepärane. ettepaneku esitasid rohelised. on selge, et proua Schröter on selle ettepaneku tagasi võtnud, nii et ei ole mõtet sellest asjast rääkida nii et kas me võime hääletuse juurde minna, rohkem märkusi ei ole. räägime asjast hiljem. vahet ei ole, proua Schröter segu. meie pole iialgi öelnud, et mingisuguseid plokkhääletusi tuleks. me olime eile läbirääkimistel vastu. täna olime vastu. me pole mitte kunagi öelnud. Konstantse Kreel jääge nüüd äh, rahulikuks. kui üks või kaks fraktsiooni on vastu, äh, jah, variraportööride kohtumisel eile tehti see ettepanek, see ei ole roheliste ettepanek, äh, üritasime asja lihtsustada, kergemaks teha meie jaoks, kui seda ei toetata, siis on täiesti selge, et hääletame nii, nagu hääletusnimekirjas on kirjas, ei ole mingit probleemi. suur tänu. nii jääb. rohkem me ei räägi sellest ja veel üks märkus. aitäh, arvestades olukorda, ma ei saa seda asja ka ju teie jaoks kõik nüüd lihtsamaks teha. me ei hääleta plokis. ma tahaksin Rahvapartei nimel taotleda seda, et viiekümnenda kompromissettepaneku suhtes hääletaksime osade kaupa Um, when we come to this, I will explain maybe or I can explain now the, the rules for the uh,, for the. kui me sinna jõuame äh,. kuidas on see osade kaupa hääletamine, võib-olla ma peaksin natukene seda selgitama väga selge sõnumi saatis meile sekretariaat äh, viiendal juulil, kus pandi paika äh, kuupäev, milleks tuleb esitada soovid osade kaupa hääletuseks ja see oli eelmisel esmaspäeval kell kaheksateist null null. kõik nüüd soovid, mis on esitatud pärast seda tähtaega, jäävad täitmata. sekretäriat äh, ei saa seda lubada. ja kui nüüd täna esitatakse siin mingi osade kaupa hääletuse palve, siis ma arvan, äh, vastus on sama, ma ei ole sellega nõus sest see ei lähe vast-, kokku sellega, mille osas me oleme kokkuleppele jõudnud varem. ja kui nüüd lubate, läheme hääletuse juurde. muudatusettepanek üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. esimene kompromiss poolt, vastu, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaheksa Uh, kallid kolleegid, ma tahaksin teile meenutada, et tegemist on väga keerulise hääletusega. me peame siin ka koordineerima oma hääletussekretäriaadiga ja kui ma räägin nüüd muudatusettepanekust kakskümmend kolm poolt, ma ootan vastu erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend neli, leheküljel kuus. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis samal leheküljel see on selgelt vastu võetud. ja nüüd järgmine lehekülg, kes Envi muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd on kompromiss number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lehekülg kümme, palun. muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. leheküljel üksteist, muudatusettepanek seitseteist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend samal leheküljel. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd läheme muudatusettepaneku kolmsada üheksakümmend kolm juurde leheküljel üksteist enne seda IDRE ja muudatusettepanekut seitseteist, seega hääletame kolm üheksa kolme lehekülg üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, langevad ära äh, muudatusettepanek seitseteist ja kakskümmend nüüd muudatusettepanek kolm üheksa neli leheküljel kaksteist poolt, vastu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. samal leheküljel muudatusettepanek number kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Need numbrid ei klapi ju. ma ei saa üldse aru, kuidas see hääletamine siin toimub, siin ei saa niiviisi hääletada. jah, sellepärast, et on muudatusettepanekud, mis äh, tuleb hääletada vastavalt variraportööride ja sekretäriaadi vahelistele aruteludele, need tuleb lisaks kompromissile läbi hääletada. ja on muudatusettepanekuid, mis langevad ära siis, kui kompromiss vastu võetakse ja sellepärast on siin tekkinud teatav segadus ja sellepärast lähemegi nii aeglaselt. no jaa, aga ma tean ju seda, et kui äh, mõni hääletatakse, mõne poolt hääletatakse, langevad mõned ära, aga ma pean ikkagi teadma, mille üle me hääletame, muidu ma ei saa aru midagi. moment, moment, härra De Angelis, võib-olla aitame kolleege proua Kreel on palunud sõna. härra Olenitšak kõigepealt siiski ja siis äh, proua Kreel. Äh, suur tänu, võib-olla mina oskan aidata. meie nimekiri on natukene teistsugune kui teie oma nimelt. põhimõtteliselt see tähendab seda, et kui te räägite lehekülje numbritest, äh, siis me ei saa midagi aru, sest meie lehekülje numbrid on erinevad teie omast. nii et võib-olla ärge rääkige lehekülje numbritest äh, ja rääkige numbritest, äh, muudatusettepaneku numbritest, nii oleks võib-olla lihtsam see asi. proua Kreel. jah, äh, ma pean tunnistama, tegemist on äh, Eh, ilmselt sellega, et minu fraktsioon on selle hääletusnimekirja trükkinud välja erinevalt sellest, kuidas see trükiti välja ülejäänutele, sellepärast läheb eh, minu fraktsioonil rohkem aega ja kui te räägite lehekülje numbritest, siis see tekitab minu fraktsiooni liikmete seas segadust. seega palun vaadake eh, seda, millist muudatusettepanekut hääletatakse ja siis te saate aru, mida te peate tegema Eh, jah, ega me võime aeglasemalt teha küll. aga mulle tundub, et eh, me ei saa vältida teatavat segadust, sellepärast et meil on täiendavaid muudatusettepanekuid kompromissidele, mis seega välistavad ülejäänud, me peame need kuidagi seostama omavahel, sellepärast asi on eh, kirjalik, teeme aeglasemalt ja ma ei räägi lehekülje numbritest enam. Lähme nüüd siis edasi, kolleegid, jah. 395. So we move now to 395. ettepanek kolmsada üheksakümmend viis. kolmsada üheksakümmend viis pärast muudatusettepanekut kolmkümmend. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kolm kompromiss number kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me liigume muudatusettepaneku kolmkümmend kolm juurde enne muudatusettepanekut nelisada kakskümmend üks. kallid kolleegid, see võtab tõesti kauem aega, aga meil lihtsalt ei ole teist võimalust, kui hääletada just sel kombel. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, tööhõivekomisjoni muudatusettepanek. kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, seitse. see on kaks lehekülge edasi. neli, kaks, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend üheksa, neli kolm üheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada nelikümmend kaks, palun, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, kolm. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek neli, neli, neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number nelikümmend üks, nelikümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks lükati tagasi, jõuame viienda kompromissi juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neli, kuus, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kuus. üks hetk, palun. kompromiss number kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kakskümmend viis ITRE-lt. kas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? tran kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõivekomisjon muudatusettepanek number nelikümmend neli. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend seitse jälle nagu mõned leheküljed edasi, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromissettepanek number seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis on järgmine kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on kompromiss üheksa, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. juba. see on peaaegu läbi, jah. issand, mul on nii palju aega selleks ette. muudatusettepanek viis, viis, null. viis, viis, null. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kuus, kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis kaheksa üks. see on identne äh, kalanduskomisjoni muudatusettepaneku üksteist. kas te leidsite muudatusettepaneku viis kaheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? ja muudatusettepanek viis, üheksa, kaks, viis, üheksa, kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis me langevad järgmised muudatusettepanekud ära ja me liigume muudatusettepaneku kuus, kaks, kaks juurde kas te leidsite poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? see oli sama muudatusettepanek, mida tegi tööhõivekomisjon ja muudatusettepanek oli see number kuuskümmend. kolleegid, kontrollige palun. kas te leidsite kõik üles? palun olge kannatlikud, asjad peavad saama tehtud õigesti. ei, ei, see ei ole identne, seega me hääletame tööhõivekomisjoni muudatusettepaneku kuuekümne üle, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, kaks, seitse on see, mida järgmiselt hääletame. poolt, kuus, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist. poolt kuus, kolm, üks langeb ära. aga nüüd on ikkagi muud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, neli, kaheksa poolt, kuus, neli, kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Ekkoni muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus üheksa üks, muudatusettepanek kuus üheksa üks. kas te leidsite selle? kuus üheksa üks, kuus üheksa üks, me ootame. me kontrollime me kontrollime neid vahepeale jäänud muudatusettepanekuid, muuhulgas muudatusettepanekut number kuus, viis, kaheksa. kuus, kaheksa, seitse. me hääletame mu ikkagi muudatusettepanekut kuus, üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see muudatusettepanek oli identne kuus üheksa kolmega muud hääletuse, hääletame muudatusettepanekut number seitsekümmend neli, tööhõivekomisjonilt seitsekümmend neli, seitsekümmend neli. rahvapartei nimekirjas on see leheküljel sada neli. muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üks hetk palun, üks hetk palun üks hetk, palun, olge kannatlikud hääletame muudatusettepanekut kuus, seitse, seitse. kuus, seitse, seitse, palun kuus, seitse, seitse, palun. ma kordan, kuus, seitse, seitse. see on leheküljel üheksakümmend üheksa poolt vastu erapooletud tagasi lükatud ja nüüd me saame lõpuks ometi vot ma ei teagi, kuhu me saame, ahaa, ei, ITRE viiskümmend kuus. rahvaparteis on teil saja viiendal leheküljel. poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. tööhõive muudatusettepanek seitsekümmend viis muudatusettepanek seitsesada viis, seitsesada viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsesada kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromissettepanek viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolleeg Matsooni küsimus, palun. Un, un dubbio sulla proposta di compromesso. jah äh,, ma ei saa täpselt sellest kompromissist tegelikult aru. nimelt osa sellest on rasvases kirjas ja ma tahaksin teada, et kas see osa, mis puudutab lõiget neli, on kompromissist välja jäänud, enne kui hääletame veel härra Van Nistelrooy vastab. jah, tegemist oli tekstiga, mis sinna ei kuulunud. see osa on pärit sellest ise, esialgsest tulemusreservist. seega seda teksti enam siin ei ole, sest tõesti seda neljanda osa on välja jäänud ilma lõigeta neli hääletama, kõik on nõus, jah? aitäh! suur tänu, asi on selge. hääletasime juba niikuinii selle poolt. Ehm, peame siis nüüd korda, ei korda siis enam, nüüd äh, tööhõive kaheksateist, kaheksakümmend. see on mitu lehekülge edasi, see muudatusettepanek Mu muudatusettepanek number kaheksakümmend, leheküljel sada kümme Rahvapartei jaoks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis asi on Aufnahme? muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse, kolm, kuus, seitse, kolm, kuus. lehekülg sada neliteist Rahvapartei jaoks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Se-, seitsesada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse, kolm, üheksa, suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? palun, härra Piip, mina võtan tagasi oma muudatusettepaneku. siis me ei hääleta. kogu muudatusettepanek seitse, kolm, üheksa on tagasi võetud kakskümmend üks, muudatusettepanek kakskümmend üks, lehekülje sada kuusteist. kakskümmend üks, mm, identne ITRE muudatusettepanekiga viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Econ, Econ seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kuus, viis, seitse, kuus, viis, lehekülg sada kakskümmend kaks seitse, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, seitse, üks, seitse, seitse, üks, lehekülg sada kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks transpordikomisjonilt, seitseteist ei, seda, see langeb ära, ei ole vaja hääletada seda. seitse, seitse, kuus, muudatusettepanek seitse, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateistkümnes muudatused, kompromiss oli see. ja nüüd, mis me teeme? võeti ju vastu, me just. mis me nüüd teeme? aa, liigume muudatusettepaneku number üheksateist juurde. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kaheksa, üheksa kombinatsioonis muudatusettepaneku üheksakümmend kaks poolt vastu erapooletud tagasi lükatud seitse üheksa üks poolt vastu erapooletud tagasi vastu võetud kompromiss kakskümmend poolt vastu erapooletud vastu võetud seitse üheksa üheksa poolt vastu erapooletud ma arvan, et see oli tagasi lükatud, nüüd seda on küll vaja kontrollida. seitse, üheksa, üheksa. seitse, üheksa, üheksa. üks Rahvapartei oma on ülearu, võtke oma kaart välja, vähemalt keegigi. tänan kolmkümmend seitse vastu, ilmselt olen pimedaks jäänud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm, leheküljel sada kolmkümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime või? ma ei tea, kas keegi soovis kontrollida, ei soovinud. nüüd me hääletame muudatusettepanekut kaheksa, null kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss number kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, kaks, viis. leheküljel sada kolmkümmend seitse, kaheksa, kaks, viis, poolt, vastu, erapooletud. me peame kontrollima. ma arvan, et ei ole vaja kontrollida, aga avame ikkagi hääletuse jah, see lükati tagasi. ma tegin seda Lamberti jaoks. kaheksa, kaks, üheksa, muudatusettepanek kaheksa, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. siis on finantsinstrumendid, mille osas me ei hääleta, nagu me kokku leppisime. see võtab nüüd küll mitu lehekülge, mida on vaja, võla on vaja edasi liikuda. muudatusettepanek üheksa, kolm, kolm leidsite või? üheksa, kolm, kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud igal pool vist. me peame kontrollima oma asjad üle, palun olge kannatlikud. muudatusettepanek sada kaksteist tööhõivekomisjoni poolt. leheküljel sada kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Teie oletused ei ole sageli korrektsed, mistõttu me peame kõike kontrollima üheksa, seitse, kuus, üheksa, seitse, kuus. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kolmkümmend viis. ahoi, ei, sada viis jäi ka hääletamata, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas nüüd me saame hääletada kompromissi kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? ma tahaksin ikkagi ära kuulda sekretäriaadi toetuse kompromissettepanek number kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud. siis muudatusettepanek üks tuhat poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ma ei saa. ma on. Äh, kompromiss kolmkümmend seitse võeti vastu, nagu ka äh, naiskomisjoni viiekümnes nüüd siis kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletult vastu võetud. nüüd kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletult vastu võetud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu ja erapooletult vastu võetud tööhõive sada kakskümmend kuus see on lisandus kompromissile. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis kompromiss nelikümmend üks poolt, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive sada kolmkümmend kaks vahetult enne tuhande viiekümne neljandat. tööhõive sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. tuhat viiskümmend neli poolt, tuhat viiskümmend neli, kohe järgmine. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud küm-, tuhat viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme kuuskümmend kolm poolt, tuhat kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Econi kakskümmend üks, palun. Econ kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. Mm, tööhõive sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. tuhat seitsekümmend viis poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud. tööhõive sada kolmkümmend kuus poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud. tuhat seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nagu ma aru saan tuhat seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus nüüd, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollikomisjoni kolmkümmend, lehekülg sada kaheksakümmend kaheksa Rahvapartei nimekirjas. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd järgmisel tuhat ükssada kuusteist, tuhat ükssada kuusteist hääletusele äh, sada, tuhat ükssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat ükssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, naisekuste viiekümne teine poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud. edasi me ei hääleta, sellepärast et asi on finantsmäärusega. tuhat ükssada kakskümmend kaheksa ka keskkond nelikümmend, keskkonnakomisjoni neljakümnes vist. siiski Envi nelikümmend hääletusele. rahvapartei lehekülg on sada üheksakümmend, teiste kohta ma ei tea. ma võin neid lehekülgi öelda, aga Konstantin Saare siis äh, sattus äkki sellesse äh, poolt vastu ära poolt tagasi lükatud tuhat ükssada kolmkümmend samal lehekülg poolt vastu, poolt, vastu erapooletud tagasi lü-, vastu võetud. tuhat ükssada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. ITRE seitsmekümne neljas poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd üks moment, palun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 eelarve kolmkümmend. ei pea hääletama, sest need on identsed. tuhat ükssada nelikümmend üks, tuhat ükssada nelikümmend üks lehekülg poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat ükssada nelikümmend kaks poolt, tuhat ükssada nelikümmend kaks aa, ah, jällegi äh, finantsmääruse me ei hääleta, ei hääleta. tuhat ükssada nelikümmend kolm. ma aru ma ei saa, mida te siin räägite, aga üks tuhat ükssada nelikümmend kolm. moment, andke palun sekretäriaadile hetk üle vaadata see asi. <laughs> üks, üks, neli, kaheksa. üks, üks, neli, kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. tuhat ükssada viiskümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud. tuhat ükssada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud tööhõive sada nelikümmend kolm, aga see on ka identne, seega ei hääleta. Wait, wait a second, I still, I mean, colleagues have to be 100% sure. So we, we, we, budget control 31, right? You said? 32. 32. Budget controls kolmkümmend kaks eelarve kontrolli oma leheküljel sada üheksakümmend viis Rahvaparteile nimekirjas ei, siiski eelarve kontrolli komisjoni kolmekümne esimene poolt vastu, erapooletult tagasi lükatud ja nüüd siis äh, eelarve kolmkümmend kaks, jah? poolt vastu, erapooletult vastu võetud. tuhat ükssada seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletult vastu võetud. tuhat ükssada seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletult vastu võetud seitsekümmend viis, tuhat ükssada seitsekümmend viis langeb ära, tuhat ükssada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud. tuhat ükssada seitsekümmend seitse, tuhat ükssada seitsekümmend seitse seega nüüd tuleb hääletusele tegelikult kontrolli kolmekümne neljas poolt vastu, erapooletud vastu võetud. tuhat ükssada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud tõesti tahate kontrollida või? nalja teete? ärge nüüd hakake veel nalja tegema. nüüd hääletusele kontrolli kolmekümne neljas, eelarvekontrolli komisjoni kolmekümne neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE seitsekümmend kuus, ITRE seitsekümmend kuus liitu seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, kalanduskomisjoni kahekümnes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd tuhat ükssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrolli kolmekümne viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. tuhat ükssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat ükssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, keskkond nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. keskkond nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive sada nelikümmend viis. me hääletame sada nelikümmend viis, tööhõive sada nelikümmend viis poolt ei hääleta siiski, ei hääleta, vabandust, seda saja neljakümne viiendat. langeb ära. ja sada nelikümmend kuus samuti. tuhat ükssada üheksakümmend üheksa järgmisena lehekülg kakssada üks. tuhat ükssada üheksakümmend üheksa, mis käib kokku kompromissiga nelikümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kakssada kolm. tuhat kakssada kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd siis kompromiss. näin siiski lisandus enne veel eelmisele kompromissile tuhat kakssada kaheksa. tuhat kakssada kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kompromiss viiskümmend poolt. moment, ootame, ootame. Joachim Zeller tahtis midagi öelda, ilmselt auf Deutsch, ütleb esinaine. aitäh. mina esitan selle öö, äh, kompromissi puhul osade kaupa hääletamise lõige üks äh, B ja siis kogu kolmanda lõike osas eraldi hääletust. ma tahaksin siiski öelda, nii nagu ma ütlesin alguses juba, äh, osade kaupa hääletamise tähtaeg on kukkunud ja seega ma ei saa seda lubada. me ei toeta eraldi kaupa hääletust, liiga palju palveid esitati pärast tähtaega ja, ja me ei saa neid lihtsalt lubada Markus Piiper palus sõna ka. ma ei tea, kes kohalolevaidest kolleegidest üldse teada sai niisugustest tähtaegadest. tavaliselt meie komisjoni lihtliikmeid, tavaliikmeid, alalisi liikmeid selle kohta ei teavitatud ja seetõttu ma siiski leian, et tuleks kolleeg Sellerile vastu tulla, sellepärast et kompromissettepanek number viiskümmend hõlmab selleks liiga palju erinevaid väga olulisi asju, siia on kokku pandud sellesse muudatusettepanekusse kõiki asju kokku, nii et kui me nüüd tervikuna seda hääletame, siis ei tule kõne alla. kolleeg Hüübner, teie käes on kõik need materjalid ja nüüd te kavatsete otsustada selle üle, et me ei saa hääletada osade kaupa ainuisikuliselt. Konstantse Krell, palun. ma paluksin ilmtingimata toetada Markus Piiperit, kuivõrd see kompromissettepanek hõlmab ühtekuuluvuspoliitika erinevaid valdkondi ja lisaks sellele me peame arvestama, et nii ühegi, nii mõnegi punkti juurde tuleb tagasi tulla pärast kolmepoolseid läbirääkimisi nõukogu osavõtul, kuid ma tõesti tahaksin paluda, et see on kompromiss, mille suhtes me peaksime siiski võimaldama osade kaupa hääletamist, sellepärast et ma kujutan ette, et on teisigi kolleege, kellele see meeldib, minu arvates on see väga tasakaalustatud kompromissettepanek härra Kodmanis tahab ka sõna, aga ma siiski ütleksin, et härra Piiper ütles, et kõik ei ole saanud seda emaili, aga nii Markus kui ka härra Ferber on äh, siin viienda juuli emaili äh, saajate nimekirjas tegelikult kirjas, nii et äh, siin on kirjas, et viies, üheksas juuli kell kaheksateist null null on osade kaupa hääletuse äh, Äh, palve esitamise tähtaeg, kõik, mis soovid on esitatud selleks kuupäevaks, on arvesse võetud. ja, ja me ei saa äh, palu-, olla nõus äh, hilisemate soovidega. ja teised on ju järginud reegleid ja me ei saa lubada seda. kes siin tahtis sõna, härra Kodmanis? ka mina tahaksin toetada seda, et me ei hääletaks seda osade kaupa väga raske oli see kompromiss kokku saada üldse ja meil on seda kompromissi vaja. seda sellepärast, et see on tegelikult rahalises mõttes, see on ainus äh, vahend meil, millega minna võitlusesse nõukogu ja kui me siin lõhestume, siis läheb kogu asi rappa ilmselt. see on kompromiss, võtab kõige kaugemad piirkonnad arvesse, turvaklausid arvesse ja nii edasi, kui me hakkame seda struktuuri muutma, siis äh, läheb äh, asi jamaks ja sellel põhjusel tõesti me oleme vastu sellele osade kaupa hääletusele. suur tänu, on veel märkuseid? Joakim. Ask for uh... kui ma palusin kas ma, ma paluksin elektroonilist hääletust sellisel juhul? no niikuinii keegi paluks kontrolli siin, nii et aga teeme siis kohe ja härra Van Nistelrooy. ma luban ütlesin, et ma tulen asja juurde tagasi, kui mul on midagi detailset öelda muudatusettepanekute juurde, nimelt kompromissis äh, seitsmendas punktis sõnad, mida äh, härra Van Nistelrooy ütleb, ta ei oska väga hästi hääldada, indicative on see sõna inglisekeelses tekstis. Äh, proua esineja räägib, ma räägin hoopis teisest kompromissist viiekümnes seitsmes, kus me võtame välja sõna indicatively. Indicatively. So there is a, sorry, I understand, I take it for my ma saan aru. nagu ma saan aru, tehakse suuline muudatusettepanek siia. kas kõik on selle vastu? ma saan aru, Elizabeth. proua Schröter ütleb, mina olen vastu igasugustele lisamuudatusettepanekutele. ja küll siis ei ole ja läheme hääletuse juurde teeme elektrooniliselt siis jah. kompromiss viiskümmend elektrooniliselt hääletusele, nii nagu paluti. hääletus on avatud. orienteerume. hääletame kompromissi, mitte siin seda arutelu, vaid kompromissi. hääletage, mõned kaardid on sees, üks rahvapartei on üle kõik ei ole hääletanud, aga ega ma ei saa oodata siin lõpmatuseni, nelikümmend üks poolt, viis vastu, vastu võetud. kompromiss viiskümmend on vastu võetud. tuhat kakssada kuuskümmend, nelikümmend kuus. tuhat kakssada nelikümmend kuus. lehekülg kakssada kuusteist. härra Van Nistelrooy ütleb, et tema leidis ja leidis nüüd ka proua esineja poolt vastu erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd edasi ka langevad ära kõik, langevad, langevad, langevad ITRE kaheksakümmend kuus ilmselt on järgmisel hääletusel, aga vaatame kõigepealt üle Maybe somebody is faster who is finding how we voted on one three oh one. äkki keegi leiab üles, kuidas me tuhande kolmesaja esimese osas hääletasime? aega on meil maa ja ilm. No you, I will let you go for lunch, don't worry. ärge kartke lõunat saate, mina kinni ei maksa, aga mingi hetk tuleb ilmselt tähistada seda asja küll ka, jah. Yeah. So we can vote. We can vote. So we vote on ITRE eighty six. nüüd siis ITRE kaheksakümmend kuus, lehekülg kakssada kakskümmend kuus poolt. poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kõik langevad ära. kompromiss viiskümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jällegi pikalt langevad ära siin asjad. hea uudis on see, et kompromissid, kui lähevad läbi, siis ülejäänud ei ole vaja hääletada tööhõive sada viiskümmend kolm, lehekülg kakssada kolmkümmend neli. tööhõive sada viiskümmend kolm. leidsite poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa eelkond-, eelarvekontrollid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada kolmkümmend tuhat kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud ja nüüd tuhat kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, tuhat kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, tuhat kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, tööhõivesada viiskümmend neli poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, tööhõivesada viiskümmend viis poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, kompromiss viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tuhat kolmsada viiskümmend üks, tuhat kolmsada viiskümmend üks, tuhat kolmsada viiskümmend üks, lehekülg kakssada nelikümmend üks sekretäriaat leiaks üles saja kolmekümne neljanda. üks, kolm, neli. muudatusettepanek sada kolmkümmend neli. No, we have to be sure, yeah, but just, I'm sorry kolleegid, palun, äh, sekretäriaat teab, mis teeb, andke neile mõned hetked asja selgitamiseks. kompromiss viiskümmend kaks all. kakssada kolmkümmend viis lehekülge.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 tuhat kolmsada viiskümmend üks, lehekülg kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd ÖV sada viiskümmend üheksa, lehekülg kakssada nelikümmend kuus, sada viiskümmend üheksa tööhõivelt sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mina ei tea, miks teil on teis-, teistsugused äh, leheküljenumbrid, peaks tegelikult olema nii, nagu on minul tuhat kolmsada kaheksakümmend neli, tuhat kolmsada kaheksakümmend neli ma ei ütle midagi selle lehekülje numbri kohta, tuhat kolmsada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. <laughs> siis langeb jälle väga palju välja. tuhat kolmsada üheksakümmend kaks ehk siis lehekülg kakssada viiskümmend, kui teil on sama versioon kui minul, tuhat kolmsada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud tuhat nelisada kaheksa, lehekülg kakssada viiskümmend kaks. poolt, vastu, erapooltud, tagasi lükatud. ITRE üheksakümmend seitse, ITRE üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat nelisada seitseteist, lehekülg kakssada viiskümmend neli, neid, keda huvitab, poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. tööhõive sada kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. tuhat nelisada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud tööhõivesada seitsekümmend kolm, tööhõivesada seitsekümmend kolm, tööhõivesada seitsekümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kõik ei tõstnud kätt, nii et teeme veel kord. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tuhat nelisada kolmkümmend kaks, tuhat nelisada kolmkümmend kaks, tuhat nelisada kolmkümmend kaks, lehekülg kakssada viiskümmend kaheksa, tuhat, tuhat nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat nelisada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat nelisada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarvekontroll viiskümmend, eelarvekontroll viiskümmend langeb ära, sellepärast et me võtsime tuhat neljasaja kolmekümne neljanda vastu ja nüüd kompromiss viiskümmend kolm, palun poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. One four four. Äh, sada ne-, tuhat nelisada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat nelisada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli, sada, kakssada kuuskümmend neli, ITRE sada üks, ITRE sada üks, lehekülg kakssada kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd see on pandud siis põhjenduspunktide osta seda poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kont viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. langevad. kompromiss viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada, tuhat nelisada seitsekümmend, leheküljel kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, jällegi langeb hulk ära. Employment äh, sada seitsekümmend üheksa, ei, ei. Äh, üks, seitse, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud FEM viiskümmend kaheksa, leheküljel kakssada seitsekümmend, äh, Naisõiguskomisjon viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, ITRE sada kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, äh, tuhat nelisada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tuhat nelisada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks, neli, üheksa, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd langevad jällegi siin asjad ära. kompromiss viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii üks, viis, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd langeb jällegi palju asju ära. üks, viis, neli, neli, lehekülg kakssada kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, viis, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, viis, null, tuhat viissada viiskümmend. Flassaki muudatus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, viis, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, viis, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, viis, viis, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, viis, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, jällegi paljud asjad langevad nüüd ära üks, viis, seitse, kaheksa, leheküljel kakssada kaheksakümmend kuus, tuhat viissada seitsekümmend kaheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, naisõiguskomisjon kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, naisõiguste komisjon kuuskümmend üks poolt, lehekülg kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, employment üks üheksa neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks viis üheksa null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud jällegi asjad langevad nüüd ära. üks, kuus, kaks, kaheksa järgmisena, lehekülg kakssada üheksakümmend viis lehekülg kakssada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, naisõigus äh, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kuus, kolm, null suuline muudatus, kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole. niisiis hääletame tuhat kuussada kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kuussada kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment tuhat üheksa, sada üheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi, üks, kuus, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see langeb nüüd üks, kuus, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, kolm, kuus see langeb ära. jah, jah, see langeb ära. üks, kuus, neli, null. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, neli, üks. jah, palun kas te tahate, et me midagi üle hääletaksime? kõnelejal ei ole mikrofoni. tuhat kuussada nelikümmend üks on see, mida me praegu hääletame poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud TRAN kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kuus, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kuus, ei, see langeb ära. ITRE lang-, ei, ITRE ei lange ära ITRE sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, viis, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, nüüd järgmisena Envi viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, viis, kaks see on tagasi, üks, kuus, viis, kaks hääletame, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, viis, neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, kuus, null, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah, see oli tagasi lükatud. üks, kuus, viis, kuus, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükata üks, kuus, viis, seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, kuus, üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kuus, kuus, kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, kuus, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ük-, üks, kuus, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, kuus, seitse, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Envi viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kuus, seitse, kuus, suuline muudatus kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame seda muudatust, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kont viiskümmend kaks poolt, erapooletud, kont viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kont viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd peame me tempod maha võtma. jällegi on tegu finantsmäärusega, siis ei ole meil vaja hääletada neid asju siin üks, kuus, üheksa, kolm see on lehekülg kolmsada kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud. see langeb nüüd ära. ja üks, kuus, üheksa, kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd üks, seitse, üks, üheksa lehekülg kolmsada üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd me peame kontrollima. üks hetk, me kontrollime. It was rejected, so we vote. see lükati tagasi, siis hääletame üks, seitse, kaks, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, seitse, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, seitse, kaks, kuus, kes on poolt, lehekülg kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kont viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks seitse kaks kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks seitse jälle on siin tegemist finantsmäärusega niisiis jätame nüüd terve rea muudatusettepanekuid vahele, sest need puudutavad finantsmäärust ja me läheme So which page we move to which page? We move to page three one four. lehekülg kolmsada neliteist üks, seitse, neli, seitse proua Maneskult. üks, seitse, neli, seitse. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kont viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, viis, üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, viis, kaks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, viis, viis, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, ük-, employment kakssada viis, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse, poolt, vastu, kordame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, seitse, kuus, kuus järgmisena. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, kuus, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment kakssada seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kont viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kont kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kont kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, kaheksa, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, employment kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, kaheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kond kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, üheksa, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükata, kond kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, üheksa, viis, ei, ei hääleta seda või? me hääletame üks, seitse, üheksa, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, üheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kaheksa, null, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 So kond kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd, kallid kolleegid, äh, FAM kuuskümmend kolm ja ITRE sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, hääletame siis ühtset strateegilist raamistikku, see on lisa miinus üks ja see on kõik üks kompromiss, nii et, et panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme lisa üks juurde. üks kaheksa null seitse. kas me jätkame või teeme pausi? meil on kaks minutit veel jäänud. kas jätkame? üks kaheksa null seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Which is which page? Äh, kallid kolleegid, siin oli kompromiss, nüüd läheme äh, leheküljele kolmsada kakskümmend kolm. Äh, meil on siin vaja kontrollida There's a lot of checking here.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 No, because if you have to compare with all this. So um, dear, dear colleagues, there is a proposal. Äh, kolleegid, äh, on tulnud ettepanek, kuna meil on vaja väga palju äh, kontrollida, kuidas me varem hääletasime, võib-olla oleks parem, kui me teeme praegu pausi, kolleegid vahepeal valmistavad asjad ette ja siis me saame hiljem kiiremini hääletada. nii et, et kohtume jällegi täpselt kell kolm ja suur aitäh seni tehtud töö eest. Eh, but now we have